Okay, I think we should get started. Welcome every... tere päevast kõigile! meil on täna pikk päevakord ees. nii et alustagem siis ja alustuseks peaksime päevakorra kinnitama ja kui äh, rohkem kommentaare kellelgi ei ole, siis võime selle kinnitada ja päevakord kinnitatud. mõned teadaanded, nagu tavaliselt. tänast koosolekut kantakse veebis üle ning äh, suuline tõlge on tagatud kahte, kahekümne kahes keeles. koordinaatorite teadaanded eh, seitsmeteistkümnendast oktoobrist on kõigile liikmetele saadetud eh, viiendal novembril ka e-kirjadel edasi. kui kommentaare ei ole, siis liigume edasi kolmanda päevakorra eh, punkti juurde, koosolekute protokollide kinnitamine seitsmeteistkümnendast oktoobrist, kommentaare pole, siis liigume edasi neljanda punkti juurde. ja nüüd on mul suur rõõm tervitada siin äh, proua Paolo Pinjat, kes on äh, siis äh, energeetika peadirektoraadist ja ta tuleb, räägib meile energiaühendusest ja selle asutamislepingu käimasoleva läbivaatamise kohta. nagu me teame, siis energiaühendus on rahvusvaheline organisatsioon, kus on Euroopa Liit ja tema siis äh, naabrid, mille eesmärk on siis äh, selline lõimitud üle-euroopaline energiaturg ja see organisatsioon loodi äh, energiaühenduse aluslepinguga, mis allkirjastati Ateenas oktoobris kahe tuhande viiendal aastal ja see jõustus juulikuus kahe tuhande kuuendal aastal. energiaühenduse esmane eesmärk on laiendada Euroopa Liidu siis äh, energiaturu eesmärke ja reegleid ka Kagu-Euroopasse ning äh, Musta mere piirkonda. ja nüüd ongi mul hea meel anda sõna proua Pinja teile teie äh, esitluseks. tere tulemast teile ja juba jääme suure huviga ootama teie ettekannet. suur aitäh ja tere hommikust kõigile! lugupeetud komisjoni liikmed, mul on väga hea meel siin olla ja teie ees kõneleda see on esimene kord, kui ma eh, Euroopa Parlamendi eh, sellise koosseisu ees esinen ja nagu ka eh, teie komisjoni esimees just ütles, siis tõepoolest Euroopa Energiaühendus toob kokku siis nii Euroopa Liidu liikmesriigid kui ka üheksa muud riiki, Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Kosovo, Montenegro ja Serbia siis Balkani maadest ja samuti eh, kolm idapartnerluse riiki, Gruusia, Moldova ja Ukraina. energiaühendus loodi eh, siis energiaühenduse loomise lepinguga kahe tuhande viiendal aastal ning jõustus see kahe tuhande kuuendal aastal. ja selge on see, et tegu on ühe võtmetähtsuse inst-, võtmetähtsusega instrumendiga Euroopa Liidu energeetikapoliitikas. energiaühenduse peamiseks eesmärgiks on äh, luua regulatiivne alus tõhusalt toimivaks äh, energiaturuks selles energiaühenduses lepinguosaliste vahel ja ka Euroopa Liiduga. sest energia siseturg ei peatu ju Euroopa Liidu välispiiridel, me teame, et elekter liigub ja on meie huvides seda turgu meie naabruskonnas äh, Euroopa Liiduga veelgi tõhustada ja energiaühenduse lepingule alla kirjutades on lepingu osalised nõustunud energia vallas teatud ajaraamistikus siis teatud eesmärgid täitma. seal on ka vaidluste lahendamise kord paigas, seega saame siis tagada, et eesmärkidest peetakse ka kinni. energiaühendus on äärmiselt oluline energeetikapoliitika väljaarendamiseks kogu selles piirkonnas ja sellel on mõju ka teistele valdkondadele. eesmärgiks on luua stabiilne tururaamistik, mis suudab investeeringuid ligi meelitada ning väga oluline on ka see, et seeläbi saame tarnekindlust tagada. me saame parandada keskkonnaolusid ja äh, tagada energiakindlust taastuvenergiate kasutamine on oluline teema, selles vallas saame ka konkurentsivõimet arendada kogu piirkonnas ja mastaabisäästu ka saame seeläbi saavutada. mis puudutab energiaühenduse juhtimist, siis seal on peamine otsustamisprotsessi juht ja ministrite nõukogu, kes kohtub äh, igal aastal selles riigis, kes eesistumist peab, praegu on selleks Moldova ja tegelikult ma jõuan äh, selle teema juurde ka hiljem, sest et ministrite nõukogu tegelikult kohtub äh, kolmeteistkümnendal detsembril tänavu Chisinau's. ja siis on ka alaline kõrgetasemeline töörühm, kes korraldab ministrite nõukogu kohtumisi ja nemad kohtuvad umbes neli korda aastas. energiaühendusel on ka sekretariaat, kes on siis selline jõustav organ ning energiaühendusel on ka regulatiivkomitee, mis on sõltumatu komitee, kus eh, siis on reguleerivad asutused esindatud ja nemad eh, siis justkui peegul, peegeldavad vastavat Euroopa Liidu asutust. ja kusjuures selleks, et paremini energiaühenduse agiid jõustada ja ellu rakendada, on olemas ka selline parlamentaarne mõõde energiaühendusel selle nimeks on äh, parlamentaarne pleenum, mis, ja see koguneb kaks korda aastas, seda siis lepinguosaliste ähm, selles riigis, kes parasjagu eesistumist korraldab ja kaheteistkümnendal detsembril järgmine pleenumi kohtumine toimub. sellel pleenumil osaleb äh, kaks liiget iga lepinguosalise parlamendist ja lisaks on seal ka Euroopa Parlamendi esindajad kohal. pleenum arv, avaldab arvamusi eriküsimustes, mis jäävad energiaühenduse asutamislepingu raamesse, nad äh, koostavad ka resolutsioone, esitavad arvamusi, ettepanekuid ja nad saavad ka esitada siis äh, omapoolseid suuniseid ja soovitusi. nii palju siis sellest laiemast kontekstist kui aga rääkida nendest peamistest teemadest, mis meid praegu energiaühenduse teemadel rakkes hoiavad, siis tahaksin rääkida täpsemalt kahest küsimusest. esiteks energiaühenduse aluslepingu reformist, mis praegu on käimas, ja muudatusettepanekutest sellesse ja teiseks tahaksin rääkida Euroopa eh, kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks seotud kliima- ja energeetikavaldkonna eesmärkidest. mis puudutab eh, reforme, siis eh, need on energiaühenduse asutamislepingu kallal käimas, eesmärk on, et energiaühendus oleks tõhusam ning paremini kohandunud meie pidevalt muutuvas, muutuva maailmaga. aluslepingu muudatuste, seda hakati rääkima juba kahe tuhande kuuendal aastal. pärast seda, kui äh, kõrgetasemeline töörühm kahe tuhande kuuendal aastal äh, vastavad korraldused andis, seda juhtis kusjuures härra Buusek, keda te ju teate hästi. nii et äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal avaldati ka energiaühenduse reformi kohta raport ja selle peale reageeriti selleks, et aluslepingut äh, muutma hakata. ning oluline on siinkohal äh, pidada kinni Pariisi kliimaleppes äh, kirja pandust ning jõustamismehhanismide tõhustamine Äh, on siis ka äärmiselt oluline selles küsimuses, äh, et mis saab siis, kui energiaühenduse aluslepingust kinni ei peeta. ja riigiabi äh, sektori läbipaistvus on samuti tähtis ja suurem integreeritus turgudel, lähtudes siis Euroopa Liidu liikmesriikide ja energiaühenduse lepinguosaliste sellisest vastastikusest äh, Ähm, omavahelisest suhtlemisest ja sellisest vastastikust äh, mehhanismist, nagu tegelikult siin äh, sai juba juttu, siis äh, see asutamislepingu ülevaatamine sai alguse raportist, mis mõni aasta tagasi algatati ja mul on tegelikult väga hea meel siin olla, et selle raporti teemadel teiega rääkida ja rääkida sellest, mis on pärast selle raporti avaldamist saanud. aga kuhu oleme jõudnud energiaühenduse aluslepingu läbivaatamisega? komisjon töötab praegu selle nimel, et loodetavasti jõuda varsti ka aruteludega lõpule. detsembrikuus toimub niisiis ministrite nõukogu kohtumine, seal loodetavasti need arutelud lõpetatakse ja siis saame ehk paika panna Moldovas ka selle teksti versiooni vastavalt siis äh, lepingule ja vastavalt lepingule peavad selle siis äh, seesama nõukogu kui ka äh, parlament heaks kiitma. ja alles siis saab selle lõpliku versiooni vastu võtta, nii et ITRE kindlasti äh, saab ka oma sõna sekka öelda, kui ministrite nõukogus detsembrikuus lõppversioon paika pannakse. igatahes tahame teiega teha igakülgset koostööd ja pidada ka teiega läbirääkimisi, nii et loodetavasti kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, keskpaigaks äh, on siis ministrite nõukogu äh, võimeline juba selle lõppversiooni osas hääletama, seal on vaja ükshäälsust. siis, millest veel sooviksin veidi rääkida, on energia ja kliima eesmärkide saavutamine aastaks kaks tuhat kolmkümmend meie eesmärk on energiatõhususe tõstmine, taastuvenergiate suurem kasutamine ning äh, kasvuhoonegaaside ähm, vähendamine aastaks kaks tuhat äh, kakskümmend juba, aga meil on ka uued sihid aastaks kaks tuhat kolmkümmend. see tegelikult äh, on sarnane sellele süsteemile, mis meil Euroopa Liidus on juba paigas, ka sihid aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja lähtuvalt sellest loogikast võttis energiaühendus äh, vastu soovituse jaanuarikuus kaks tuhat kaheksateist, kus on äh, räägitud siis äh, siseriiklikest kliima- ja energeetikakavadest. ja kusjuures te kindlasti olete sellest veidi kuulnud, sest et Euroopa Liidus on meil ju sarnane protsess käimas enne seda, kui me energiaühenduse valitsemise määrusega tööd alustasime, sest et enne võtsime ju vastu vastavad suunised nüüd need äh, energia ja kliima eesmärgid siis käsitlevad ajaperioodi kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kolmkümmend ja seal on siis kirjas samm-sammult, mis soovita-, soovitakse aastaks kaks tuhat kolmkümmend äh, soovi-, äh, siis saavutada. aastaks kaks tuhat kakskümmend peab olema saavutatud teatud selline esmane äh, eesmärk ja sealt siis liigutakse edasi äh, lähtuvalt siis energiaühenduse Euroopa Liidu ja ka ÜRO äh, paika pandud eesmärkidest. märtsiks kaks tuhat kakskümmend kaks esitatakse oma kava sekretariaati ja sekretariaat siis avaldab arvamust selle, selle eelnõu kohta. sarnaselt siis sellele, mis toimus tänavu ja siis äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta äh, lõpus äh, peab lõplikud plaanid paika panema lähtuvalt sellest, mis siis sekretariaat vastusena siis omalt poolt ette paneb. ja lähtuvalt suunistest peavad energiaühenduse kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks sa-, seatud sihid äh, olema sama ambitsioonikad kui Euroopa Liidu vastavad suunised. tuleb lähtuda riikide eh, sotsiaalmajanduslikest eh, mõõtmetest, eh, Pariisi kliimaleppest ja siinkohal on oluline mainida ka seda, et tuleb seada ühised eesmärgid kõigile lepinguosalistele ja samas ka eraldi eesmärgid igale lepinguosalisele. nagu te teate, siis energiatõhususe ja kliimapoliitika vallas Euroopa Liit äh, räägib alati Euroopa Liidu ühistest eesmärkidest, mitte iga riigi eesmärkidest eraldi. siis, kui kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkides kokku lepitakse, siis kirjutatakse see sisse ka energiaühenduse äh, siis vastavasse äh, lepingusse lähtuvalt Euroopa Liidus selles vallas vastu võetud õigusaktidest. me oleme hiljuti komisjoni poolt eh, oma eh, eesmärkidega lõpule eh, jõudmas ja kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide osas ja meil on plaanis kahe tuhande kahekümne esimese aasta alguses nendega ka siis avalikkuse ette tulla ja me soovime aprillikuus kahe tuhande kahekümnendal aastal eh, alustada uuringuga selles küsimuses ja enne seda üritame siis lihtsalt seda teemat päevakorras hoida, ministrite nõukogu peaks teekava vastu võtma nüüd detsembrikuus, selleks, et eh, jõuda lõpuks kahe tuhande viiekümnendaks aastaks kliimaneutraalsuseni ja meie siin komisjoni poole pealt äh, üritame siis ka äh, selle aasta lõpuks äh, ka jõuda siis taoliste eesmärkide sõnastamiseni. et see oli nüüd väga lühidalt sellest, mis energiaühenduse teemal meil käimas on ja nüüd hea meelega vastan ka teie küsimustele ja kuulan teie arvamusi, aitäh! suur aitäh! proua Pinju. suur aitäh selle väga huvitava sissejuhatuse eest ja nüüd annangi sõna teistele EPP härra Puusekas kõigepealt äh, ja proua Carvalho, ma ei tea, raportöör, kes tahab alustada EPP ridadest? palun, proua Carvalho. suur aitäh, Paula mul on hea meel äh, teid siin näha. on äärmiselt oluline, et energiaühendust niimoodi kaasajastatakse ja te siin rääkisite meile ka Pariisi kliimaleppe eesmärkidest ja meie eesmärkidest ka seoses äh, meie naaberriikidega ja naabruspoliitikaga ja see jõustamisküsimus ja selle äh, tõhustamine on väga oluline. loomulikult on tähtis ka see, et äh, et selline vastastikune lävimine siin toimub äh, ja äh, on väga huvitav kuulata sellest, äh, mis praegu energiaühenduse vallas toimumas on ja tegelikult mul on kaks küsimust. esiteks, ka ähm, eri riikide jaoks on väga oluline selline võimekuse arendamine aga ehk te saaksite rääkida lähemalt äh, sellest, mis energia äh, ja kliimapoliitika vallas täpsemalt ära tehakse ja teiseks, äh, need riigid, seda just riikides, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid ja teiseks need mitte, need riigid, kes ei kuulu Euroopa Liitu, kas te leiate, et nende riikidega on lihtsam kliimateemadel rääkida võrreldes Euroopa Liiduga, sest et Euroopa Liidus on lihtsalt rohkem äh, liikmesriike, me ei saa võib-olla edasi liikuda nii kiiresti teatud teemadega. pealegi me peame kogu aeg äh, omavahel äh, kokku leppima asjades, et me saaksime ühel häälel rääkida. aga antud juhul peame me ju ka nende teiste riikidega veel kokkuleppele jõudma, sest et äh, me soovime seada sarnaseid äh, sihte ja siis peame ka nendega kliimaläbirääkimiste vallas ühel häälel rääkima, see oleks kahtlemata väga huvitav areng. aitäh teile! suur aitäh, proua Carvalho! kas äh, sotsiaaldemokraatide poole pealt soovib keegi sõna saada? kui ei, siis äh, liigume äh, Renew poole. palun, härra Ago. suur aitäh! aitäh! suur aitäh selle väga äh, huvitava ettekande eest ja üldse, et me sellel teemal täna räägime. me teame kõik, mis on energiaühenduse eesmärgid, ehk siis ligipääsetav energia kõigile, mis sobib ja vastab Euroopa Liidu eeskirjadele. aga energeetika küsimused on ka tööstuse jaoks ja rahva jaoks olulised teemad, nii et mida see siis täpsemalt tähendab? see, et tööstuse jaoks on tegu olulise teemaga, kajastub ju konkurentsivaldkonnas. nimelt energia hinnakonkurents on väga oluline teema. ja mis puudutab rohelist puhast energiat ja Pariisi kliimalepet, siis selge on see, et me peame eh, nende eh, siis eh, ettepanekutega ehm, siis nõustuma, aga selge on see, et äh, plaanide kokkuleppimisest ei piisa, me peame need ka ellu viima ja ei saa ju unustada kahe tuhande kahekümne esimesest kahekümne, kahe tuhande kahekümnenda seitsmenda aastani äh, paika pandavat eelarvet, mis peab ka kliimaküsimustega tegelema. et mina tahaksin lihtsalt teada, kas teie mõtlete nendest asjadest samamoodi nagu mina. selge on see, et raha on oluline küsimus, seadused, eeskirjad on olulised, kõik need faktorid on olulised, eh, kui me soovime puhtale energiale üle minna. aga teha seda ilma konkurentsis kaotamata. jah, suur aitäh! Eh, ja liigume edasi. suur aitäh! energiaühenduse lepingu küsimus äh, on äh, väga hea ka selles mõttes, et me saame arutada probleemseid küsimusi, näiteks juba olemasolevate eesmärkide rakendamine ja uute sihtide seadmine. ja saame rääkida üleüldse laiemalt äh, kliima ja energia eesmärkidest. mina tahaksin lihtsalt äh, uurida, kuidas me saame seda kõike praktiliselt ellu rakendada, sest et mingit jõustamismehhanismi meil ju ei ole ja kui keegi eesmärkidest kinni ei pea, siis me ei saa midagi teha, ka läbipaistvust äh, on vähe teatud lepinguosaliste seas, on korruptsiooni neis riikides ja mis puudutab vabaühendusi äh, ja teisi sidusrühmi, kes selles protsessis osalevad, äh, siis meid huvitab, mis sõnumi saadab komisjon selleks, et tagada, et tõesti eeskirjadest peetakse kinni ja et kas on mingi sõltumatu kohus, kes hakkab jõustamist jälgima või kuidas äh, tõhusalt tagada, et tõepoolest äh, kohustustest ka kinni peetakse. ja siis on mul üks teine küsimus, äh, mis puudutab vahest rohkem sellist keskkonna poolt, on äh, mitmeid äh, asju, mida lepinguosalised tegelikult äh, teevad, mis rikuvad meie juba olemasolevaid eeskirju ja niimoodi minnakse vastuollu meie kliima- ja taastuvenergiaalaste eesmärkidega. samas on ju olemas riigiabi eeskirjad, näiteks just siis äh, Äh, elektrijaamade ehitamise kohta, siinkohal pean silmas äh, Bosniat, kes rikub neid meie eeskirju, kuidas motiveerida ikkagi äh, neid liikmesriike kinni pidama plaanidest? suur aitäh, nüüd härra Borhe ID fraktsioonist. suur aitäh, härra esimees. liikmesriikidel on probleeme oma kasvuhoonegaaside Äh, heitmete vähendamisega aastaks kaks tuhat viiskümmend. nüüd energiaühenduse liikmesriigid peavad äh, sama tegema. aga selge on see, et äh, Kosovos, Bosnia-Hertsegoviinas ja Põhja-Makedoonias on endiselt äh, äh, väga äh, heitmerohked äh, energiaharud, siis näiteks äh, Hiinaga on sõlmitud lepinguid äh, kivisöel, äh, kivisöe teemadel. Te mainisite, et üheks meie kliimaeesmärgiks on muuhulgas ka konkurentsi edendamine, võib-olla te saaksite rääkida natukene gaasi Eh, hulgimüügist ja selle mõjust meile tarbijatele. suur aitäh ja proua Pinjo, äkki sooviksite vastata neile esimestele küsimustele ja siis eh, esitavad meie liikmed teile uusi küsimusi, palun. Eh, suur aitäh ja aitäh nende küsimuste eest. härra Kavaljo, tõepoolest, kuidas me saame tagada, et energiaühenduse kaudu me panustame ka Euroopa Liitu ühe häälena. tõepoolest, osana läbirääkimistest kliimateemal on energiaühenduse osalised tõepoolest liitunud selle Pariisi kokkuleppe selle rakendamisega. ja nüüd me töötame koos nende ühenduse osalistega selles suunas, et nad kohaldaksid õigusakte, mis koosnevad Euroopa Liidu kliimaõigusaktidest. ja sellega on meie poolel partnerid mitte ainult regulatiivsel poolel, vaid partnerid, kes kohaldavad samu eeskirju. seega me eeldame, et üheks tulemuseks on ka poliitiline toetus see tähendab, et me räägime samast asjast ja liigume samas suunas, kui asi puudutab Pariisi kokkulepet. seega me usume, et selle kaudu aitame kaudselt ka partneritel äh, rääkida äh, ühest teemast, ühest vaatenurgast, kui me räägime Pariisi kliimakokkuleppe rakendamisest. nüüd edusammudest. me oleme edusamme näinud kui me räägime kahe tuhande kolmekümnenda aasta energia- ja kliimaeesmärkidest, me peame ka rõhutama, et vastavat regulatiivset raamistikku on kahe tuhande kahekümnenda aasta puhul juba rakendatud. me näeme edusamme erinevatel tasanditel erinevas tempos, aga me näeme selget positiivset mõju mis on sellel, et need lepinguosalised on äh, energiaühenduses äh, kohaldanud ka Euroopa Liidu akiid, nad äh, kohaldavad samu reegleid, samu sätteid. sõltumata sellest, et jõustamises on meil endiselt lünkasid ja me peame olukorda täiustama, siis me ikkagi näeme nende eeskirjade positiivset mõju nüüd, mis puudutab energiaühenduse mõju tööstusele ja ka inimestele ja kui oluline on seada eesmärke, aga neid eesmärke ka täita. me püüdleme sarnase lähenemise poole, mida me kasutasime Euroopa Liidus kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide äh, osas. nii-öelda alt üles lähenemine, mis võtab arvesse riiklikke eripärasid Äh, mis on äh, ühenduse osaliste äh, kaupa erinev. see tähendaks kas ühist eesmärki ühenduse jaoks tervikuna või siis eraldi eesmärke liikmesriikide jaoks. sellisel viisil saame arvesse võtta riiklikke eripärasid, nagu te mainisite, siis need erinevad ka ainult äh, nende liikmesriikide seas. me näeme juba aruteludest, et riiklikke kliima- ja energiaplaane järgitakse. me küsime nendes äh, nii eesmärkide seadmist kui ka poliitikasuundasid, äh, mis näitaksid meile ära, kuidas neid eesmärke tahetakse täita seega meil ei ole lihtsalt mingid teoreetilised ambitsioonikad eesmärgid, mis me oleme seadnud, vaid äh, lisaks me tahame teada, kuidas liikmesriigid neid eesmärke kavatsevad täitma hakata. jõustamismehhanism on tõepoolest üks valdkondasid, mis vajab parandamist. seetõttu on see ka üks valdkond, millega me tegeleme energiaühenduse reformimise käigus. eesmärk on parandada jõustamis, aluslepingu jõustamisprotseduuri ja tugevust. me arvestame nõuandvate kogude arvamust ja lisaks äh, kaalume äh, trahvide kehtestamist, kui ühenduse agiid ei järgita. see on Euroopa Liidus juba olemas, aga me kaalume selle kasutamist ka energiaühenduses me näeme seda kui ühte äh, valdkonda, mida annab veel parandada. riigiabi eeskirjad tõepoolest ei kohaldata tingimata Euroopa Liidu riigiabi eeskirju. see näitab taas kord, et riigiabi on üks valdkondi, mida me reformi käigus analüüsime eesmärk on tugevdada konkurentsi ja riigiabi eeskirjade rakendamist, viidates selgelt Euroopa Liidu õigustikule. ning lisaks me üritame kasutada ära seda suurt potentsiaali, mis energiaühenduse liikmesriikidel on. ning lõpetuseks ma küll juba sellest rääkisin, aga me tegeleme liikmesriikide riiklike eripäradega tõepoolest, paljud neist äh, sõltuvad endiselt väga palju söest. me võtame seda kui osa protsessist ja arutelud liiguvad selles suunas, et äh, me vähendame energiasüsteemi süsinikuheidet, sealhulgas ka liikmesriikides. aitäh! aitäh proua Pinnusele esimese küsimuste vooru vastamise eest ja nüüd äh, härra Pursak, teil on sõna aitäh, lugupeetud esimees ja aitäh, proua Pinja, et tutvustasite meile kõiki neid probleeme. võib öelda, et energiaühendus on väga-väga oluline mitte ainult liikmesriikide jaoks äh, energiaühenduses, vaid ka Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. me saame siin äh, kaks kärbest ühe hoobiga tabada. me toome liikmesriigid lähemale Euroopa Liidule. energiaühendus tuleviku jaoks. see oli kõrgetasemelise töörühma töö tulemus ja suur tä-, äh, õnnitlused nende probleemide lahendamise eest, mida raportis kajastati Euroopa Liit ei ole küll võib-olla väga kiire, aga nad on väga täpsed ja paari aasta jooksul suudame rakendada kõike, mida me nende probleemide jaoks ette nägime. ja veel üks märkus. viimased kolm aastat olen korraldanud äh, Euroopa Parlamendis äh, parlamentaarset kohtumist Euroopa ühendusega, Euroopa Energiaühendusega. järgmine kohtumine peaks toimuma Brüsselis aprillis. ma julgustaksin kõiki Euroopa Parlamendi kolleege äh, osalema nendel kohtumistel. kõik meie kolleegid äh, nende Euroopa Ühendu-, Euroopa Energiaühenduse liikmesriikide parlamentidest osalevad kümme kuni kaksteist esindajat tuleb nende poolt, aga meie poolt on ainult kaks-kolm osalejat. see ei ole aus. seega aitäh teile, kui te leiate võimaluse tulla ja nendel kohtumistel osaleda, see on väga oluline. kaks lühikest küsimust ka. kuidas tagatakse, et lepingu muudatused, et neid ei kahjusta näiteks Serbia ja Kosovo äh, nime küsimus ehk siis äh, liikmesriikide omavahelised probleemid. ja mis siis saab, kui kõik ei soovi neid muudatusi allkirjastada, me peaksime selleks valmis olema. Te mainisite ka riigiabi eeskirjade jõustamise tugevdamist. me soovisime seda ka kõrgetasemelises töörühmas. seda soovivad ka kodanikuühendused ja energiaühenduse liikmesriigid kas võiksite selgitada veidi täpsemalt, kuidas te kavatsete tagada, et riigiabi reeglite eeskirjade jõustamine muudetakse tõhusamaks, ma tean, et see on väga keeruline küsimus. meil on näiteks äh, Hiina investeeringud Bosnia, Bosnia energiatööstuses ja siin ei ole suudetud äh, reeglite jõustamist tagada ja see on meie ja liikmesriikide jaoks väga oluline küsimus. seega suur aitäh, et vastate ja suur aitäh ka kogu töö eest, sest teie tegevus on Euroopa Parlamendi liikmete jaoks väga oluline. suur aitäh, härra Puusak ja nüüd EPP-st eh, e härra Kelly. suur aitäh. ma mõtlen siin energ-, eh, eesmärkide seadmisele me rääkisime eelmise mandaadi ajal energiatõhususest, hoonete energiasäästlikkusest. kui me kavatseme ambitsioone suurendada ja selline, see asi inimestele meeldib, kui me suurendame ambitsioone, siis on meil vaja neid ambitsioone ka rakendada. mida me võtame ette nende liikmesriikide osas kes on lõpule viimas oma riiklikke kliima- ja energiaplaane. kas me palume neil uuesti eesmärke suurendada? sest need plaanid tuginevad äh, viimastel aastatel äh, sätestatud eesmärkidel. ma nõustun nendega, kes ütlesid, et eesmärgid on head, aga nende rakendamine, jõustamine on hoopis teine teema. meil ei ole riiklikult siduvaid eesmärke praegu kas teie meelest peaks olema meil siduvad eesmärgid? kas neid riiklikke kavasid hakatakse jälgima iga-aastaselt või kahe aasta tagant või vaatame lihtsalt äh, paari aasta pärast, mõne aasta pärast, et mõned äh, riigid üldse ei liigu oma eesmärkide suunas on vähem neid valitsusi, kes on motiveeritud sätestama tingimused, toetused ja meetodid, mis aitavad eesmärke täita. ma kardan, et paljud nendest eesmärkidest on idealistlikud. valitsused äh, lihtsalt ootavad, et need asjad hakkaksid iseenesest toimuma praegusel juhul ma ei näe, et me saaksime neid edusamme teha, mida me soovime. aitäh, härra Kelly ja proua Paulus Roheliste fraktsioonist. There, thank you very much um,. I would like to raise. suur aitäh. ma tahaksin esitada uuesti ühe küsimuse. Te ütlesite, et tugevdatakse sidusrühmade ja nõuandvate kogude rolli ma tahaksin aga, et te räägiksite üksikasjalikumalt äh, sellest, mida te peate tugevdamise all silmas. see ei ole mingisugune meede, äh, millest ma saaksin aru, tugevdamine äh, viitab millelegi protseduurilisele. ja teine küsimus. ma ei saanud päris täpselt aru, kas saavad olema rikkumismenetlused või mitte. kas see on kuidagi seotud äh, nõukogu otsusega laienemisperspektiivide kohta, mis just avalikustati? võib-olla need nõuded, millele riigid peavad vastama, ei ole lihtsalt piisavalt tugevad, aitäh. aitäh, proua Paulus. ja nüüd härra Kapilius, palun, teil on sõna suur aitäh. uue parlamendi saadikuna esitan võib-olla ühe naiivse küsimuse. energiaühendusel on väga palju positiivseid külgi. aga vaatame Ukrainat kuidas te kirjeldaksite, millist kasu toob energiaühendust Ukrainale? Ukraina peab reformima oma energiasektorit väga äh, ulatuslikult. aga meil on väga olulisi teemasid, näiteks äh, energiaga varustatuse kindlustus, transiit, läbirääkimised Venemaaga transiidi teemal. me näeme igasuguseid probleeme, mida arutatakse me näeme, mis Ukrainat mõjutab äh, energiasektori reformimisel. Ukrainalt nõuti energiasektori hinnastamise reforme. Nad tegid seda, aga nad ei teinud seda energiaühenduse tõttu. nüüd on läbirääkimised Gazpromi teemal, taaskord see ei käi energiaühenduse kaudu, seega mul on lihtne küsimus. millised on energiaühenduse piits ja präänik, mille abil nad äh, suunavad riike nagu Ukraina õiges suunas, äh, et nad saaksid ka kasu sellest protsessist? suur aitäh! proua Pinja, väga head küsimused teile, teil on nüüd sõna neile vastamiseks ja kui teil on võimalik äh, teemaga kokku võtta, ma tean, et see on keeruline, aga teil on sõna, aitäh. professor, professor Puusak, teil on täiesti õigus. lisaks tehnilistele aruteludele ja läbirääkimistele vajame väga palju poliitilisi vahendeid ja diplomaatiat loomulikult me ei saa välistada seda, et meil on riiklikult äh, omavahel vastuolus olevad huvid, mis võib muuta reformi lõpuleviimise keeruliseks, me oleme sellest teadlikud. ja loomulikult me tegeleme selle probleemiga ka diplomaatilisi kanaleid pidi, selleks et vältida sisekonflikte vältida sisekonflikte, mis võiksid äh, muuta keeruliseks reformiprotsessi. meie eesmärk on rajada teed selle suunas, et me jõuame kokkuleppele detsembrikuu jooksul. me uurime erinevaid kompromissseisukohti just nimelt sel eesmärgil, et kokkuleppele jõuda. me võime jõustamist vaadelda ainult regulatiivsest küljest. nagu juba öeldud, siis kindlasti saame veel paljudki selles osas ära teha. aga meil on väga lihtne asjaolu. energiaühendus annab võimaluse pidada ka poliitilisi arutelusid ja dialoog. selle ühendusel on positiivse vastastikuse surve mõju nii äh, energiaühenduse liikmesriikide vahel läbirääkimisi pidades kui ka Euroopa Liiduga läbirääkimisi pidades. meil on Euroopa Liidu eeskirjade standardid ja see toob meid ka viimase küsimuse juurde. stabiilne regulatiivne raamistik on oluline investeeringute ligimeelitamiseks see on väga oluline ka paljude muude eesmärkide täitmiseks. näiteks kui me räägime Ukrainast, siis ilmselgelt üks põhjus, miks Ukraina peab vajalikuks selle järgimist ja tõepoolest me võime rääkida, et Ukraina peab läbirääkimisi IMF-i e ja mitte ühenduse kaudu, siis sellegipoolest IMF-i tingimuste abil ei ole võimalik käivitada neid vajalikke reforme, antud juhul Ukrainas. meil on vaja selleks ka stabiilset regulatiivset raamistikku, mis annab potentsiaalsetele investoritele märku, et on ohutu investeerida. näiteks kui me räägime gaasiinfrastruktuurist ja selle kaasajastamisest, siis lõpuks on meil erinevate tegurite kombinatsioon ja rahvusvahelise koostöö eelis tuleneb sellest, et ka meie teeme koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega. ja me ütleme selle kohta, et kõik võidavad selles olukorras. nüüd härra Kelly küsimus. ma saan aru, et see on pigem küsimus äh, Euroopa Liidu liikmesriikidele kui energiaühendusele. mis juhtub siis, kui me ambitsioone suurendame? ilmselgelt riiklikud kliima- ja energiakavad kui need komisjonile esitatakse loodetavasti järgmise aasta alguses, siis neid hinnatakse uuesti kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärkide valguses. ilmselgelt praegused kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärgid äh, on äh, minimaalne, me räägime kolmekümne kahe protsendisest energiatõhususe tõusust, mis on miinimum, aga loomulikult liikmesriigid võivad äh, minna kaugemale kui need ühised eesmärgid ja meil on olnud liikmesriike, kes oma kavaprojektides on juba lubanud täita rohkemat kui see, mida neilt nõutakse, äh, selleks et Euroopa Liidu eesmärgid oleks täidetud. igal juhul, sõltumata sellest, kas me suurendame neid ambitsioone või mitte, siis kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid on selge märgis ja neid kavasid hinnatakse, võttes arvesse neid kaks tuhat kolmkümmend eesmärke. järelevalve puhul me vaatame loomulikult seda, kuidas eesmärke täidetakse iga kahe aasta tagant. seda tehakse ametlikult aruannete kaudu, mis ka teile esitatakse. ning seal hindame, kuhu liikmesriigid on oma kavade rakendamisega jõudnud, sealhulgas kui palju nad on panustanud äh, erinevatesse energia- ja kliimaeesmärkidesse. jõustamine, küsimus jõustamise kohta ja konkreetsemad äh, üksikasjalik, üksikasjad, läbirääkimised praegu veel käivad, seega ma ei saa öelda, mis saab olema läbirääkimiste lõplik tulemus. aga me tahame, et oleks olemas mehhanismid, mis on vähem vabatahtlikud ja siduvamad. me veel otsustame äh, selle konkreetse taseme üle ja meil saab olema selge tekst, kus on kirjas, millest see saab koosnema. ma arvan, et ma vastasin ka härra Piljuse küsimusele, kui ma vastasin härra Poposaki küsimusele, aitäh! aitäh, proua Pinjo. suur aitäh selle mõttevahetuse eest ITRE komisjonis sellel väga olulisel energiaühenduse teemal. suur aitäh, et täna meie juurde tulite ja et äh, jagasite meiega oma mõtteid, aitäh. So I'd like to invite Mr Jeremy Godfrey and ma kutsuksin siia härra Jeremy Godfrey ja Dan Shutlow ning äh, Laslo Ignasi poodiumile et me saaksime ette võtta päevakorrapunkti viis. selleks on arvamuste vahetus Pereki kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimehe Jeremy Godfrey, Pereki järgmise aasta esimehe Dan Sjöblomi ja Pereki tugikeskuse direktori Laslo Ignatšiga. tervitan teid kõiki. vahetame ära nimesildid ja siis alustame kohe aruteluga. So ITRE was the lead committee and the re-... ITRE oli juhtiv komisjon Euroopa elektroonilise side eeskirja koostamisel, mis tuleb rakendada kahekümne, kahe tuhande kahekümne esimese aasta detsembriks. ning eh, me, meil on praegu võimalik kuulata, kuidas BEREK, BEREKi töö elektroonilise side valdkonnas edeneb iseäranis just seoses suunistega, mis BEREK peab välja töötama ning härra Schöblomilt on meil võimalus kuulda, kuidas ta kavatseb jätkata seda tööd aastal kaks tuhat kakskümmend. ning härra Gottfried ja härra Ignesilt tahaksin, tahaksime kuulda äh, missugune on nende kogemus uue Bereki määrusega, arvestades kõike seda tööd, mis on ära tehtud meie komisjonis. Berekil on oluline roll mängida ka rändluse ja küberturvalisuse osas, mis on olulised teemad, mille osas sooviksime ka kuulda uudiseid seoses praegu käimasoleva tööga. meil on umbes tund ja viisteist minutit eraldatud sellele küsimusele ja annangi kohe härra Godfrey teile sõna tere tulemast ning äh, kuulame huviga teie ettekannet. aitäh ja tere hommikust kõigile! tutvustuseks, mind tutvustati siin BERECi kaks tuhat üheksateist esimehena. aga lisaks olen ma Komregi äh, volinik, Iiri vastava regulatiivasutuse volin-, volinik ning äh, härra Schöblom on äh, Rootsi vastava reguleeriva asutuse äh, juhataja ja, äh, ja Laslo on siis meie tugiameti direktor paistab, et ma kasutan neid slaide lihtsalt niisuguse enda ettekande toena, aga ekraanile neid kahjuks luua ei saa, teile neid näidata ei saa. Ehm, meie ettekandes on kolm osa. Ehm, uutele liikmetele ehm, tutvustuseks mina ja Laslo räägime Bereki tööst, meie rollist, Bereki tugikeskusest või Bereki sekretäriaadist ja Dan räägib siis eeskirjast, rändlusest, küberturvalisusest ja mina räägin 5G-st, avatud internetist ja mõnedest küsimustest, mis, äh, mis komisjoni prioriteedikava alusel teemaks tulevad Euroopa digitaalajastule vastavaks muutmiseks. kolm asja, millega PEREK tegeleb. me peame tagama Eh, elektroonilise side valdkonnas sidusa õigusaktide rakendamise. ja meil tulevad, meil on olemas suunised eh, rändluse osas ja ka teistes valdkondades. tegeleme hea tava vahetamisega riigisiseste reguleerivate asutuste vahel viime läbi koolitusi asutuste töötajatele ning äh, teine valdkond, millega me tegeleme, me vaatame tulevikku ning äh, kavandame võimalikke meetmeid, näiteks ütleme, andmemajandus, käesoleval aastal tegeleme 5G küsimustega ja sellega, mis võib vaja olla regulatiivvaldkonnas selleks, et võimaldada IoT 5G valdkonnas äh, edasi liikuda. ning ka mm, suure võimsusega võrgustikud on teema, millega me tegeleme koodeksi kontekstis. kolmandaks, viimane valdkond, millega me tegeleme, on tehniline nõustamine institutsioonide tehniline nõustamine et BEREC Euroopa Liidu õiguse põhjal annab komisjonile nõu äh, küsimustes, kus komisjon võtab vastu rakendusakte ning loomulikult äh, õigusloomeprotsessis oleme andnud arvamusi ka komisjonile ja ka seadusandjatele. veel üks asi, mida võiks Bereki kohta öelda ning, ning mis on võimaldanud meil olla üsna edukad. no meid, meie juhtorgan on äh, regulatiivasutuste juhtide komisjon. meil on liikmeid, kelle, kes on hääleõigusega liikmed ja lisaks hääleõiguseta liikmed, näiteks Lääne-Balkani EFTA riikidest liikmed ja loomulikult komisjon. ent enamus tööst mis meil ära tehakse, tehakse ära riigisiseste regulatiivasutuste ekspertide poolt. meil on kümme eksperte töörühma rändlusest kuni turuanalüüsini, õiguskaitsevahenditeni ja nii edasi. ning äh, sellise töökorralduse tugevus annab meile niisugused äh, suunised lõpuks, mis tõesti tuginevad äh, reaalsele kogemusele ning turureaalsusele sellele, mida me liikmesriikides igapäevaselt näeme. samuti teeme päris tihedat tööd sidusrühmadega, telekomi ettevõtted ja loomulikult ka sidusrühmad, kes esindavad tarbijaid ning nüüd ka tööstustarbijaid, nagu näiteks äh, autotööstus Helen, kes arutab meiega küsimusi eh, sidussõidukite teemal, internetiühendusega sõidukite teemal. ning eh, oluline on loomulikult eh, koostöö ka teiste valdkondade asutustega, näiteks raadio sagedus, sagedusi reguleeriva komisjoniga. ning meil on tihedad sidemed ka regulatiivasutuste ja regulatiivasutuste võrkudega väljaspool Euroopat. jagame nendega samuti ka, vahetame head tava ja üritame edendada arusaamist Euroopa telekomi regulatsioonist ka mujal maailmas ja me, me näeme, et tegelikult maailmas on päris suur huvi selle vastu, mida Euroopas selles valdkonnas tehakse. ja sellega annaksingi nüüd üle jutu Laslole, kes räägib meie sekretäriaadist aitäh, austatud komisjoni liikmed, mul on au rääkida teile Vereki tugikeskuse või sekretäriaadi peamistest ülesannetest ja struktuurist, mis ei ole ainulaadne, aga ei ole ka väga sagedasti nähtav süsteem. Vereki tugikeskus loodi Euroopa Liidu agentuurina, et toetada Vereki tööd. nagu te kaardi pealt näete on meil palju detsentraliseeritud Euroopa Liidu agentuure eri poliitikavaldkondades ja Bereki tugikeskus asub Riias, Lätis. see otsus tehti pärast eelmise regulatiivraamistiku ja Bereki määruse vastuvõtmist aastal kaks tuhat üheksateist, nii et umbes kümme aastat oleme asunud juba Riias ja taganud äh, toe Bereki tööle millest härra Godfrey rääkis. järgmine slaid, räägin nüüd meie väikese agentuuri tööst, et paremini mõista, kuidas me Euroopa Liidu asutusena toetame riigisiseste regulatiivasutuste tööd Euroopa Liidus. algne mõte meie agentuuri loomise taga oli tagada tagada tugi nõukogu koosolekuteks, töörühmade koosolekuteks. nagu juba kuulsite, meil on sadu eksperte, kes töötavad mitmetes äh, töörühmades. kaasatakse sidusrühmi, hoitakse sidemeid teiste asutuste ja institutsioonidega. meil on oluline roll ka äh, teise teise etapi turuanalüüsi valdkonnas, kus on päris eh, lühikesed tähtajad seoses koodeksiga ja määrusega. see on oluline osa meie tugitööst ning viimane valdkond on seotud läbipaistvusega ning sidusrühmade kaasamisega ka siin tagame toe niisuguse äh, büroo, äh, büroo toe ja asjaajamistoe. viimastel aastatel on soovitud meilt äh, täiendavat tuge pereki ja riigisiseste regulatiivasutuste tööle ning me oleme nüüd süvitsi kaasatud standardite kehtestamisse ning aruannete ettevalmistamisse ja samuti ka regulatiivasutuste töötajate koolitusse. Äh, oleme osalised äh, uuringute tellimises ning äh, näiteks ka netineutraalsuse mõõtmise vahendi koostamise osas lõime kaasa. IKT infovahetusportaal ning samuti ka ettevalmistuste tegemine digitaalsete kohtumiste läbiviimise võimaldamiseks tulevikus. uues määruses on meil ette nähtud Euroopa Liidu poolt uued ülesanded. esimesed nendest on seotud uue digitaalajastuga, digitaalajastu koostööd võimaldavate andmebaasidega. eesmärgiks on liikuda edasi taaskasutatavate andmete poole, masinloetavate andmete poole. et oleks võimalik neid kasutada ning tulevikus mõeldakse, on mõeldud ka sellele, et me saaksime kasutada salastatud andmeid, tundlikke andmeid. edasi jõuame valdkonna juurde, millest härra Godfrey juba rääkis et meil osalevad praegu regulatiivasutused kolmandatest äh, asutust, kolmandatest riikidest hääleõiguseta, mis tähendab, et me oleme tulnud teha muudatusi oma töös, menetluslikke muudatusi, sisemuudatusi, muudatusi meie süsteemides ning järgmine punkt on töökorralduslikud kokkulepped teiste Euroopa Liidu agentuuridega ning samuti rahvusvaheliste organisatsioonidega, eh, kellega meil on sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumid. ehk siis eh, tege-, eh, arendame suhteid regulatiivasutuste võrgustikega ja asutustega teistes regioonides sidusrühmade kaasamine on praegu prioriteetne ning siin tuleb ka suurendada meie võimekust. ning viimane uute ülesannete punkt on uue asukohaleppe sõlmimine meie asukohariigi Lätiga enne järgmise aasta lõppu. niisugune on lühike kokkuvõte meie tegevustest sellele tugineb BEREC, tuginevad riigisisesed regula-, regulatiivasutused ja kokkuvõtteks järgmisel slaidil, missugused on peamised ülesanded tugikeskusele uue mandaadi põhjal. meil on niisugune kahetine ülesanne, me peame tagama vajaliku toe Berekile ja siin on lahendamist vajav probleem võimekuse arendamine, et äh, pakkuda parimat võimalikku tuge. me peame seda tegema Euroopa Liidu agentuuriga, agentuurina, mis tähendab, et me peame täitma kõik andmekaitse, julgeoleku ja muud nõuded, mis kehtivad äh, agentuuridele ja siin tuleb läbi viia riskianalüüs, riskid maandada. niisugune oli lühike kokkuvõte Bereki tugikeskuse tööst Uh, thank you uh,. So good morning also from me. aitäh. tere hommikust minu poolt ka, Dan Schöblum on minu nime. olen Rootsi mm, reguleeriva asutuse juht ning olen kaks tuhat kakskümmend siis, äh, kaks tuhat kakskümmend saab minust Bereki esimees, mis annab mulle võimaluse suhelda ITRE komisjoniga teie mandaadi raames mis on suuresti paralleelne minu tulevase mandaadiga. ning äh, järgmise aasta esimehena olen ette valmistanud BEREC-i töökava järgmiseks aastaks. üks asi, millele tähelepanu pöörasime, oli loomulikult see, et arvestasime, et meil on praegu ametis uus parlament, varsti tuleb loodetavasti uus komisjon, ja me kindlasti ootame huviga arenguid eh, nendest eh, õigusloome pädevusega asutustest. täna ei ole meie ees, eesmärgiks rääkida tööst järgmisel viiel aastal, vaid pigem sellest, kuhu me oleme jõudnud eh, elektroonilise sidekoodeksi rakendamisega. Euroopa Parlament kaasseadusandjana osales selle vastuvõtmisel mitte väga palju aega tagasi sellega pandi perekile terve rida ülesandeid, ülesandeid, mida meil on au täita, mida me hea meelega täidame oma parima pädevuse alusel. kakskümmend eh, suuniste kogumit on, mille Berek peab avaldama kahe aasta jooksul, alates käesolevast aastast kuni järgmise aasta lõpuni. ning eh, need ulatuvad siis Need katavad praktiliselt kõik selle, millega me tegeleme. kaasinvesteeringute kriteeriumid, äh, väga suure läbilaskevõimega võrkude teema, ning nagu Jeremy rääkis, on meil töörühmad, kes nende valdkondadega tegelevad ah, ning kellel on ülesandeks tehtud üheteistkümne suuniste kogumi koostamine peamine prioriteet aastaks kaks tuhat üheksateist, kaks tuhat kakskümmend ongi eh, nende suuniste koostamine väga, väga põhjalikult ja väga kvaliteetselt. see ajastus on kavandatud nii, et kolm nendest suuniste kogumitest peaksid valmima käesoleval aastal ning ülejäänud kaheksa järgmisel aastal. nagu mõistate, see kajastub märkimisväärselt ka meie järgmise aasta töökavas. nii. nüüd võtame rändluse. Te olete hästi kursis sellega, et Derek on pikalt teinud tööd rändluse valdkonnas. see on olnud meie oluline prioriteet ning jätkame selle valdkonnaga, jälgime turu toimuvat oleme avaldanud äh, standardeid, aruandeid äh, rändluse rakendamise kohta. Äh, aval-, anname komisjonile nõu seoses komisjoni õigusloome ettepanekute ettevalmistamisega ning meil on umbes kuus, kuus töösuunda on praegu töös seoses rõu-, rändluse määruse rakendamisega parlament oli tugevalt kaasatud ning oluline on mainida rändlusmääruse äh, vastuvõtmisesse, kui see alguses vastu võeti ning see on olnud tõesti väga edukas õigusakt. kõik olete kindlasti sellega kursis. tõenäoliselt on see üks populaarsemaid teemasid, millega BEREC töötab tarbijate jaoks ning see on oluliselt edasi viinud siseturu ehitamist, võimaldanud inimestel märksa lihtsamini liikuda üle piiride, arvestades seda, kui, kui palju me praegu digitaalseid vahendeid kasutame. kaks tuhat seitseteist juunis see vist jõustus, nii et alles kaks aastat tagasi ja te kõik mäletate kindlasti, mis me tegime tavaliselt, kui me liikusime üle piiride, isegi Euroopa Liidus enne seda kuupäeva. päris paljud meist äh, lülitasid välja andme, äh, andmesiderändluse teise riigi liikudes, aga aga praegu tundub, et inimesed seda enam ei tee, väga väheste eranditega, seda ei ole vaja teha lihtsalt. ning äh, oma seiretöös näeme, et andmeside kasutamine on suurenenud umbes kuuekordselt kaks tuhat kuusteist kolmandast kvartalist kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kolmanda kvartalini, mis loob päris palju võimalusi inimestele ja siseturu ava-, ava-, annab võimaluse kasutada siseturu võimalusi loomulikult ei teosta me ainult arvude seiret, vaid ka uurime inimeste kogemusi. alguses kardeti, et teenuse kvaliteet võib langeda. et võib tekkida probleeme siseriiklike hindadega või hindade või mujal maailmas pakutava teenuse hinnastamisega. aga ka siin e-, on muutused olnud positiivsed meie telekomi operaatorite töös. loomulikult ei tähenda see seda, et kõik on ära tehtud, endiselt on mureküsimusi, millega tuleb tegeleda ning nendest oleme rääkinud aruandes Euroopa Komisjonile. arvestades seda, et määrust võidakse tulevikus muuta ning andes nõu, kuidas seda siis võiks teha. et näiteks kui on kui teenust pakutakse madalama kiirusega, kui äh, koduriigis paraku on selliseid juhtumeid ja samuti on ka pettuse juhtumeid rändusega seoses. alati on ikkagi keegi, kes üritab lisa teenida tarbijate arvelt. siin tuleb meil olla hoolikas, aga üldjoontes on ikkagi see õigusakt olnud väga edukas. siin on graafik mis näitab, kuidas on kasvanud andmeside kasutamine. ja võtame järgmise slaidi ka. sisuliselt sama, sama pilti näidatakse teisel viisil ja viimane teema, millega pean, millega ma täna tegelen oma ettekandes, on küberjulgeolek, milles meil on oma ülesanded. nagu te teate, on äh, küberjulgeolek valdkond, mis muutub äh, järjest olulisemaks meie töös ja meie regulatiivasutuste töös. ning äh, minu puhul, minu asutuse puhul ma näen, et meil tuleb järjest rohkem aega pühendada sellele ning määratleda oma ülesanded ja teiste seostatud asutuste ülesanded selles valdkonnas. Bereki eesmärk ei ole endale taotleda uut mandaati või kuidagi dubleerida teiste agentuuride või rühmade mandaate, ülesandeid. me teame, et on agentuure äh,, NISA ja, ja loomulikult liikmesriikides ka on palju asutusi, kes tegelevad küberjulgeolekuga. ja me peaksime ne-, nendega koostööd tegema, me ei peaks kuidagi nendega konkureerima hakkama. käesoleval aastal Verekis moodustasime esmakordselt töörühma eh, eh, riigisiseste regulatiivasutuste esindajatest eh, et kaardistada, mis peaks olema pereki roll küberjulgeoleku valdkonnas, mida meie saame pakkuda ning kuidas me saame kõige paremini suhelda ENISA-ga, EIS-iga, teiste koostöörühmadega. kuidas me saaksime anda kõige paremat nõu Euroopa Komisjonile ja Euroopa Parlamendile. 5G toob meie võrkudesse palju uusi kasutajaid ning äh, on juba avaldatud muret, kuidas äh, kogu see süsteem toimima hakkab, kas on võimalik selle toimimine tagada. Jeremy juba rääkis oma sissejuhatuses, et äh, me oleme hästi kursis turgudega, turgudel toimivate telekomi operaatoritega. me teame, kuidas tehakse investeerimisotsuseid ja seetõttu me saame need, ähm, me saame niisuguse suhtluspunktina toimida, me saame seadusandjad ja operaatorid ning regulatiivasutused omavahel nii-öelda ühe laua taha kokku tuua. et äh, tehtavate otsuste mõju oleks paremini ette teada. et see on see on niisugune pädevus, mis meil on ja mida me hea meelega oleme valmis pakkuma. me jätkame oma küberjulgeoleku töörühma tööd ning üks teemadest, millega see töörühm tegeleb, on eh, just Euroopa Komisjoni nii-öelda tööriistakasti algatuse tulemus, mis praegu, tööriistakasti algatus on praegu käigus ning kavandame kaks tuhat kakskümmend ühte töörühma kohtumist, kus eh, sidusrühmade esindajad kokku kutsutakse ning arutatakse, kui kaugele see töö riistakasti algatus on jõudnud. ja kuidas on võimalik kõige paremini üheskoos tagada 5G võrkudes ja süsteemides julgeolek. ning annan nüüd sõna sulle tagasi üle. aitäh! tahaksin nüüd liikuda 5G-lt ja küberjulgeolekult edasi niisugusele üldisemale pildile, et rääkida parlamendi liikmele, liikmetele 5G valdkonna olukorrast, kus perek ja raadiosagedusriba äh, poliitika töörühm teevad tihedat koostööd. räägime kõigepealt, kuidas on siis sagedusriba jaotus, jaotamisega juba paar aastat tagasi pandi tagasi, et meil tuleb kolm põhilist 5G sagedusriba. Äh, seda, seitsesada megahertsi madalam, siis äh, kolm koma viis äh, gigahertsi keskmine ning ning üks kakskümmend kuus gigahertsi kõrgem sagedusriba. ja seitsesada megahertsi annaks siis võimaluse katta terved linnad ja maapiirkonnad. see keskmine sagedusriba annaks võimaluse suure läbilaskevõimega andmesideks linnapiirkondades ja ja siis lisavõimalused veel väga suure nõudlusega piirkondades. seitsesada ja kakskümmend kuus gigahertsi, nendega seoses on juba konsultatsioonid alanud selle sagedusriba eraldamiseks, umbes eh, neljas liikme, neljandikus liikmesriikidest on juba üks või teine eh, eraldusotsus tehtud ning kaks kolmandikku liikmesriikidest arvavad, et nad kaks tuhat kakskümmend eh, lõpuks need otsused teevad. millimeeterlainel kakskümmend kuus gigahertsi liiguvad asjad natuke aeglasemalt edasi ainult ühes liikmesriigis on riiklik litsents kakskümmend kuus gigahertsi osas antud, aga järjest rohkemates liikmesriikides äh, hakatakse juba kutsuma tööstuslikke kasutajaid läbirääkimistele spektri kasutuse osas, et kuidas näiteks kahekümne kuue gigahertsist spektrit saaks kasutada suurtes tehastes või äh, või siis sadamates. ja siin on spektrimaht päris suur, kaks, kakskümmend kuus gigahertsi alal ning päris paljud inimesed arvavad, et litsenseerimismudel kakskümmend kuus gigahertsi osas ei peaks enam olema riigisisene, nagu on olema, olnud madalamate sagedusribade puhul. mis puudutab nüüd kommertsrakendusi, vastavalt 5G seirekeskusele on meil praegu vist kaheksa projekti on kaheksas liikmesriigis ja mõnes liikmesriigis rohkem kui üks võrk. ning äh, see protsess kiireneb üha. ent äh, kasutus on suhteliselt madal praegu veel, sellepärast et äh, andmeid, mis seda võrku toetavad, veel väga palju ei ole. et näiteks Apple'i iPhone'il ei ole veel 5G versiooni, aga ei, igal, eelmisel aastal näiteks Barcelonas suurel messil juba teatati järgmise aasta veebruaris, kindlasti teatatakse veel rohkemate seadmete tulemisest turule. ja need seadmed muutuvad ka odavamaks. mis puutub 5G kasutamist, siis esialgne kasutus on kahetine. kõigepealt kasutus liikmesriikides, et tagada suurem läbilaskevõime ning nagu Dan rääkis, see ei räägi me siin ainult rändlusest, rändlus on suurenenud kuus korda, aga isegi ka siseriiklik andmeside on suurenenud üks koma neli korda sama ajavahemiku lõikes. loomulikult mitte, mitte nii palju nagu rändlus, aga endiselt kas-, aga see kasvab siiski üsna kiiresti. ja ja seetõttu on mobiilsideoperaatoritel põhjust investeerida oma võrkude läbilaskevõimesse. varsti muutub 5G lihtsalt kõige kulutõhusamaks viisiks läbilaskevõimet suurendada. edasi hakkame ilmselt nägema, kuidas 5G-d hakatakse kasutama püsivõrgu loomiseks maapiirkondades. eksperimente sellega on juba alustatud. aga no nagu, ma, nagu ma ütlesin, kõigepealt tööstuslikud rakendused, isesõitvad autod, nutikate linnade rakendused, need ei ole veel päris 5G-ks valmis ning praegu kasutatakse siin teisi võrgutehnoloogiaid. näiteks asjade internet toimib 4G, NB-IoT ähm, kitsa äh, riba võrgus. nii et äh, mitte alati ei ole siin äh, tingimata vaja 5G-d, et paljud äh, need rakendused saavad kasutada ka äh, Äh, väiksema, ka, ka teisi tehnoloogiaid, nii et me ei saa tõmmata võrdusmärki asjade interneti ja 5G vahele. et 5G ei ole hädavajalik äh, eeltingimus kõigepealt paljudele asjadele. missugune on Pereki töö selles valdkonnas, oleme läbi viinud mitmeid uurimusi viimastel aastatel, ärimudeli uurimus 5G valdkonnas, taristu jagamise uurimus ning äh, hea tava uurimus. töö, millega praegu tegeleme, puudutab innovatsiooni toetamist 5G ökosüsteemides. sagedusriva jaotamine loomulikult on vajalik 5G jaoks, aga sellest ei pruugi piisata. toon ühe näite probleemist, mis võib muutuda oluliseks tulevikus, see on rändlus. meil läks päris pal-, kaua aega kehtestada, et, et kehtestada rändlus nagu side kodus määrus, aga kui me jõuame nüüd 5G-ni ja kui me hakkame rääkima võrgulõikudest, mis on üks võimalus kasutada 5G võrke andmesideteenuste pakkumiseks erinevate karakteristikutega, siis üks see lõik võib pakkuda väga kiiret teenust, teine, teine lõik või ala võib pakkuda äh, hoopis teistsugust teenust ning kolmas lõik võib pakkuda teenust viisil, mis, mis sobib väga vähese energia, väga väikse energiatarbega seadmetele. ning kui me nüüd ränd, kui meil on rändlus 5G võrgus, siis võib äh, vaja, võib tekkida olukord, kus rändlus peab äh, toimuma ka nende eri lõikude vahel ja meil peab olema vastav regulatsioon paigas selleks. ning äh, meie huvides on kaardistada need võimalikud tõkked, eh, mis siin võivad tekkida ning mida oleks vaja reguleerida. et innovatsiooni mitte takistada ja me üritame selle kaardistada võimalikult varakult. ja loodame, et me verekis kas saame ise meetmeid rakendada või siis seadusandjale nõu anda meetmete võtmiseks, enne kui mingid tõkked tekivad ning meie praegune üleskutse sisendi saamiseks selle teemaga seoses on saanud nelikümmend vastust juba, mida on päris palju, arvestades tavapärast praktikat siin, nii et eh, tähelepanu on sellele pööratud päris palju. ning see, selle uurimusega jõuame lõpule järgmisel aastal. nii. lubage ma nüüd räägin avatud internetist, mis on veel üks määrus, mille ka seadusandjad kehtestasid mõned, mõne aast-, mõned aastad tagasi. natuke liiga vara on rääkida selle mõjust, komisjon ise on öelnud, et liiga vara on hinnata selle mõju, aga aga põhjust oleks ilmselt rääkida meie suunistest sellega seoses. kaks aspekti on siin olulised, üks asi, mida sidusrühmade esindajad meile on öelnud et neile valmistas muret 5G reguleerimise ja, ja nullmääraga programmide küsimus. kui me võtame nüüd digitaalajastule vastava Euroopa, siis sellega paar, sellega seoses paar asja. loomulikult keegi ei ole rääkinud sellest, et hakata nüüd koodeksit muutma, koodeks tuleb alles rakendada järgmise aasta lõpuks, aga mõned aspektid regulatiivraamistikus siiski on, mida võiks juba kaaluda. eriti arvestades kulusid, mis on seotud äh, rakendamisega. Äh, suure läbilõhki laskevõimega võrgustike rakendamisega. meil on äh, juba lairibavõrkude direktiiv mitu aastat Äh, kehtinud, aga need lahendused, mis seal pakutakse, ei ole väga atraktiivsed, nii et see on üks teema, millega oleks ilmselt uuel komisjonil põhjust tegeleda. ning riigiabi juhised lairibavõrgu investeeringute osas, mis on nüüd seitse aastat vanad juba, äh, need sisuliselt rajanevad kolmkümmend megabitti sekundis äh, eesmärgil, mis, mis oli toonase digitaalagenda eesmärk ning äh, kaardistamine ja, ja siis massvõrgud. nüüd andmemajandus. me viisime läbi sellega seoses uurimuse käesoleva aasta alguse poolel ning äh, meil, meile tundub, et et meil on siin päris, mõned päris olulised praktilised nõuanded seoses äh, telekomi regulatsiooniga. et siin on kolm asja, mis on seotud kahjuliku sisuga, turuplatvormide ning äh, andmete lõppkasutusega. ning nii komisjonis kui liikmesriikides ja mujalgi maailmas on üles kutsutud äh, täiendava regulatsiooni kehtestamiseks kõigis nendes kolmes valdkonnas. praktilises plaanis ei ole kerge seda teha meie hinnangul mitmel põhjusel, üks nendest on, et innovatsioon nendes platvormides liigub edasi väga kiiresti, võrreldes selle regulatiivprotsessi tavapärase kiirusega. ning lisaks küsi-, on sageli probleeme olemasoleva pädevuse ja, ja uute teadmiste kombineerimisega ja lisaks on siin veel probleemid riigisisese ja riigiülese äh, aspekti kokkuvõtmisega. meil on siin teatud kogemused olemas turujõu eksante eh, regulat-, reeglite osas ning eh, iseäranis just turujõu osas, andmed võivad sageli olla siin pudelikaelaks tulevikus, nagu varemgi taristuga seoses. Eh, ole, meil on kogemust lõppkasutajate õiguste edendamisel ning tehnilistelt keeruliste turgude küsimuste lahendamisel ning lisaks siis, nagu ma juba ütlesin, riigisisesed ja riigiülesed aspektid. et BEREC ise on tegelikult hea näide võrgustikust, kus eri liikmesriikide regulatiivasutused, kes tegelevad ühise regulatiivraamistiku rakendamisega, teevad koostööd. ning äh, sellega mina lõpetangi ja tänan võimaluse eest selle ettekandega esineda, aitäh! aitäh, härra Godfrey, tänan teid kõiki teie suurepärase sissejuhatuse eest nüüd äh, tuleb meil koordinaatorite küsimuste voor ja ma annan teile sõna, proua Kovalju, palun. aitäh väga põhjaliku sissejuhatuse eest Bereki rolli ja Bereki tugiagentuuri rolli. väga palju on teha digitaalturgude lõimimise valdkonnas ja elektroonilise side valdkonnas. mina tahaksin küsida teilt kolm küsimust. Teil oli üks slaid 5G kohta. Eh, ma tahtsin küsida, missugune võiks olla pereki roll selle tagamisel, et eh, mõned liikmesriigid ei jääks maha selles 5G protsessis. et kõigis liikmesriikideks pandaks paika tehnoloogia ja menetlused, mis võimaldavad meil edasi liikuda 5G-le ja asjade internetile. et kas teil võiks olla niisugune roll liikmesriikidele infovahetuse tagamisel ja liikmesriikide edasisurumisel nii-öelda? teine asi Te rääkisite andmemajandusest, ma tahan küsida sellega inf-, sellega seoses infovahetuse kohta. et te ei taha, et, et teil oleks mingi keskne roll, te ütlesite. aga üksteist ütles oma jutu alguses, et väga oluline on tagada, et andmed oleksid formaadis, mis on taaskasutatav ja masinloetav. seda praegu meil ei ole praegu on väga palju andmeid eristandardis, eri formaadis, nii et andmed on olemas, aga neid ei, ei ole kerge kasutada ja hallata. ning eh, seega niisuguste andmete väärtus on väike, kuna nad ei ole lihtsalt kasutatavad. et missugune võiks teie roll olla siin nende standardite seadmisel ja selle tagamisel, et andmed oleksid tõesti kasulikud. ning viimane küsimus puudutab tarbijaid. Te rääkisite tarbijatest seoses rändlusega. aga kas te ka arvestades sellega, et elektrooniline side on valdkond, kus kus tarbijatel sageli on kaeb-, kaebusi, tahtsin küsida, mida te teete selleks, et et levitada head tava, et tarbijad oleksid tõesti eri ettevõtjate strateegiate keskmes eri liikmesriikides. aitäh! tänan, proua Kovalju, nüüd sotsiaaldemokraatide poolt härra Nika. aitäh! mul on küsimus pakkumisprotsessi kohta esimene küsimus. kas vastab tõele, et komisjoni kavatsus on, ma olen siin teie ees, et komisjon kavatseb avaldada teatise ja selles panna paika juhised tarnijatele, tagamaks, et liikmesriigid pakkumisprotsessis tegelevad äh, tarnijate sõltumatusega, te teate ise seda Huawei lugu. ning äh, missugune on teie arvamus selle teemaga seoses? ma ise olen Rumeeniast ja hiljuti kuulsin, et Rumeenia regulatiivasutus äh, otsustas selle hankeprotsessi edasi lükata seni, kuni kuni allkirjastatakse memorandum mis annab äh, õiguslikud volitused selles valdkonnas. olla selektiivne tarnijate suhtes 5G hankeprotsessides eri liikmesriikides on väga erinevaid arvamusi. ja ma üritasin äh, saavutada ühtset lähenemist eri valdkondades, muuhulgas äh, hankeprotsessides, et tagada võrdsed võimalused, võrdsed tingimused ja nii edasi. tahtsin küsida, kuidas teie vastus sellele küsimusele oleks? et kas te arvate, et me peaksime need uued nõuded kehtestama ja tagama, et kõigis liikmesriikides on sama lähenemine sest, eh, sest kui siin on oht, siis on oht tegelikult kõigile liikmesriikidele. et eh, me, me ei saa siin rääkida ohust konkreet-, ühele liikmesriikidele ja mitte teistele. kas te saaksite natuke sellest rääkida? sest meil ei ole siin praegu häid vastuseid, aitäh! aitäh, härra Niika! roheliste poolt, härra Niinistö. Thank you um.... aitäh. aitäh väga põhjaliku ülevaate eest. mul on lühike küsimus seoses rändlusega. rändlus on olnud väga edukas äh, andmeside nagu kodus ja see näitab Euroopa koostöö väärtust. aga tahaksin sellega seoses äh, küsida, et nüüd on operaatoreid, kes on suurendanud oma siseriik-, riigisiseseid hindu väidetavalt, et äh, rändlusteenuse pakkumisega seotud kulusid katta. ja, äh, ja tegelikult samas neid kulusid ei ole nii palju olnud. ning ma tahtsingi küsida, kas see, seda praktikat on laialt kasutatud või on see niisugune väike kõrvalefekt ainult mõnes liikmesriigis ja, ja mõne operaatori puhul ja veel üks küsimus rändlusega seoses. kuidas te arvate, et me saaksime seda edasi arendada Euroopa Parlamendina tulevikus? kuidas oleks võimalik äh, tagada selle, parandada selle teenuse kättesaadavust tarbijale? aitäh, härra Niinistö! ECR-i e poolt härra Tošanovski, kes oli määrus, määruse osas raportöör. mina räägin oma emakeeles. Eh, já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat za představení. ma tahaksin tänada teid ülevaate eest Bereki praegustest tegemistest ja Bereki tugikeskuse tegemistest. ma mõistan, et ei ole kerge. anda ülevaadet sellest ja paljudel inimestel parlamendis on keeruline hoomata kõiki neid teemasid ja seda, kuidas riigisisesed regulatiivasutused VEREKis koostööd teevad, nii et suur tänu selle ülevaate korraldamise eest. eelmisel aastal olin määruse osas raportöör ning me suhtlesime päris mitu kuud. ja mul oli hea meel, et meil õnnestus ette valmistada edukalt koodeksi tekst. ja mul on küsimusi. mul on nüüd küsimusi Pereki esi, esimehele. esimene probleem koodeksi rakendamisega seoses regulatiivasutustele puudutab äh, neid viimaseid arenguid selles valdkonnas. koodeks võeti nüüd vastu. ja me oleme nüüd äh, hakanud hoomama ka, kui keeruline see rakendamine tuleb. minu teine küsimus. me näeme, et pereki rahastamine on liiga väike, me oleme üritanud seda suurendada ja tagada Berekile täiendavat personali. sest nagu te ise ütlesite, nõuded, mis, või nõudmised, mis Berekile esitatakse, suurenevad ja Bereki tugikeskusele. nii et niisuguseid arenguid on siin olnud. mulle tundub, et no tõenäoliselt riigisisesed regulatiivasutused suhtlevad oma valitsustega kõik. aga tahtsin küsida, missugused argumendid teie hinnangul toetavad Bereki tugikeskuse tugevdamist, mis tulevikus olulisemaks muutub? ning äh, kolmas küsimus Berek, äh, Bereki määruses nähakse ette võimalus rakendada Bereki personali ka väljaspool Bereki tugikeskust teistes linnades, tagada, tagamaks parem äh, sidustamine teiste asutustega, mis on sarnane praktika teiste agentuuridega, kes asuvad mujal Euroopa Liidus. nii et kuidas te vaatate siis võimalusele mingi väike esindus kuskil avada, et missugused võimalused teil praegu selleks avanevad? ning äh, kolleeg Ignatši rääkis sellest, et äh, te peate sõlmima uue leppe Lätiga. et missugune on see ajaraam ja mis teie arvates oleks mõistlik või vajalik äh, muuta selle leppe ajakohastamisel? aitäh, härra Tošanovski. see oli esimene voor küsimusi koordinaatoritelt jah, ma loodan, et teil, te suudate need küsimused omavahel ära jagada või kuidagi vastata neile muul struktureeritud viisil. aitäh! oleme küsimusi juba omavahel jaganud. mina alustan äh, proua Kovalju küsimusega. kuidas tagada, et, et ükski liikmesriik ei jää maha 5G protsessis? üks teemasid äh, siin puudutab äh, sagedusriba jaotust. liikmesriikidel äh, võib olla probleeme äh, Euroopa Liitu mittekuuluvate riikidega piiridel, näiteks idapiiril võib tekkida küsimuse, probleeme siin liikmesriikidel, mida teistel liikmesriikidel ei ole. ja siin me kindlasti saame äh, kogemuste jagamise plaanis aidata. mäletate, et koodeksis on äh, säte mis, mis räägib äh, kolleegekspertide hinnangu saamisest. seda ei ole praegu kasutatud, aga me oleme igal juhul omavahel juba töösuhteid loonud ja oleme korraldamas töörühmi äh, sagedusriba halduritega ning ekspertidega, pereki liikmetelt, et äh, vahetada kogemusi nendel teemadel. meil toimus töörühma kohtumine paar nädalat tagasi, kus arutati seda, mis toimub kakskümmend kuus gigahertsi sagedusribaga ning äh, missugused võivad olla võimalikud tervisemõjud ja kuidas saab avalikku, avalikkust rahustada, et 5G inimeste tervisele kahjulikult ei mõju. nii et niisugune mitteametlik kogemuste vahetus ja mis puudutab nüüd kasutamist siis kui meil tuleb riigiülene või üle-euroopaline teenusepakkuja, võib-olla, võib-olla crowdfunding'u põhiliselt, siis, siis tuleb ka sellega seoses, tekib kindlasti palju küsimusi ja need tuleb enne läbi mõelda, et protsessis pärast tõkkeid ei tekiks Te küsisite samuti ka taaskasutavate andmete osas. sellega seoses kaks aspekti. ühelt poolt pereki enda andmed. me oleme analüüsimas seda, kuidas paremini neid andmeid kättesaadavaks teha. et kui me näiteks avaldame aruande rändluse kohta või muu, muude turul toimuvate asjade kohta, siis äh, ajaga üritame selle teha lihtsalt elektroonilises vormis äh, allalaetavaks. meil on praegu Exceli vormi, vormingus äh, tabelid, aga me üritame seda kuidagi teistmoodi teha. nüüd äh, laiemalt digitaalmajanduse äh, osas, et kuidas need andmed muuta ülekantavaks ja juurdepääsetavaks ning kasutatavaks, selleks et meil oleks võimalik tõesti konkurentsil areneda andmemajanduses. see on see suur küsimus Noh, millele tuleb keskenduda sektori tulevaste regulatsioonidega seoses koos ta-, talitlusvõime osas. siin on meil analoogiaid telekomi määruses, aga neid ei saa alati rakendada nii, nagu nad on, siin tuleb teha muudatusi. ja te küsisite siis ka tarbijate kohta või lõppkasutajate kohta mis on teema, mis on perekile äärmiselt oluline. nii et äh, kui me räägime ka konkurentsist, siis äh, konkurentsil on mõte ainult läbi selle mõju, mis tal on lõppkasutajatele. ja lõppkasutajate küsimustega tegeletakse, meil on terve töösuund sellele pühendatud, üks äh, olulisi teemasid on lepingute kokkuvõtte mallid. see on üks uus teema, mis tuleneb koodeksist ning mille eesmärgiks on tagada, et kui äh, Äh, tarbija mingit lepingut sõlmima hakkab, et ta saaks piisava teabe selle kohta, mida ta ostma hakkab siis. Äh, ning et neid andmeid oleks äh, lihtne võrrelda. Verek on teinud tööd ka puudega lõppkasutajate juurdepääsuvõimaluste osas ning universaalteenuse osas. üks koodeksi sätteid näeb ette, et kõik liikmesriigid peavad tagama piisava lairiba kasutamise võimaluse kõigile kasutajatele. ning äh, me oleme praegu tegelenud äh, sellega, et määratleda, mis tähendab piisav lairibaühendus siin. ning äh, lõppkasutajate seisukohast, kui tagatakse, kui lõppkasutajale antakse andmeid mobiillevi ulatuse osas, siis siis mis alusel võib inimesele öelda, et see levi on väga hea või levi on keskmine või sest operaatorid kipuvad hindama oma levi üle. Berek on, on teinud siin väga asjalikku tööd ning mitmed regulatiiv, toetanud mitmeid regulatiivasutusi nende töös ka. seoses härra Tošanovski äh, paari punktiga seoses ütlen veel paar sõna ja siis annan kolleegidele üle härra Tošanovski, te küsisite mm, Pereki tugikeskuse eelarve ja personali kohta. Perek eelmisel aastal umbes samal ajal või natuke varem tegi ettepaneku, et Pereki tugikeskuse personali võiks suurendada. nagu härra Ignesi ütles on Bereki tugikeskuse näol tegemist Euroopa Liidu kõige väiksema agentuuriga ning väikse, väikeste agentuuride probleem, probleemiks on see, et meil on teatud minimaalne arv äh, inimesi, äh, mis on vajalik selleks, et täita finants ja haldus ja muud nõuded ning äh, ning siis tekibki risk, et tegelikult inimesi on niigi vähe ja siis nad pannakse tegema administratiivtööd ja nad, nad ei saa teha sisulist tööd nii et see on asi, millele me oleme tähelepanu pööranud. meie ettepanek oli, et kaksteist uut inimest, või oli neliteist, eelmisel aastal vist neliteist. ja eelmisel aastal anti meile kaks uut kohta eelarves. mis puudutab nüüd eurosid, konkreetset äh, summat eelarves, siis see on olnud äh, päris hea summa. et me oleme saanud kasutada lähetatud eksperte, äh, palgata eksperte seda tööd tegema, aga sellest ei piisa, sellepärast et eh, sisuliselt tekib olukord, kus inimesed liiguvad, inim-, on pidev rotatsioon, meil ei ole püsivaid töötajaid. ning lisaks on terve rida ülesandeid, mida ei saa usaldada niisugusel alusel palgatud töötajatele. nii et eh, me loomulikult näeksime hea meelega, et meil oleks rohkem püsitöötajaid ning vähem ajutiste lepingutega töötajaid no eks liikmesriikidest võib ka aru saada, on eelarve, surve eelarve küsimused, mis jäävad väljapoole meie pädevust, millega neil tuleb arvestada. aga nüüd seoses esindusega, võimaliku esindusega näiteks Brüsselis, BEREC-i esindusega, no mm, tulen tagasi selle juurde, kuidas BEREC töötab. BEREC-i peamine äh, töö toimub töö, ekspertide töörühmades ja regulatiivasutuste komis-, komitees. nii et eh, päris palju kohtumisi toimub Brüsselis PERK-i esimehena eh, olen ma juba mitu korda mõelnud sellele, et Berek peaks Brüsselis mingi korteri ostma, arvestades sellega, kui palju aega me siin veedame aga meie suhted komisjoniga ja teiste asutustega on päris eh, tihedad. me tegelikult arutasime juhatuses küsimust selle esinduse avamisest, aga praegu see eh, väga suur prioriteet meie jaoks ei ole. ent võib-olla Laslo sellest räägib, meil praegu arutelud selle teemaga tulevad ja, ja võib-olla me siis selle küsimuse juurde tagasi tuleme, aga siiani on seisukoht olnud eitav ah, sellest asukohaleppest, jah. hästi, räägin siis asukohaleppest. ja tänan teid toetuse eest määruse vastuvõtmise protsessis seoses ressursside küsimusega. asukohalepe, kõigepealt ajastust, nagu uues Vereki määruses on kirjas, on meil praegu kaks aastat aega uue asukohaleppe sõlmimiseks Läti võimudega alates detsembrist kaks tuhat kaheksateist. esimene aasta on läinud ettevalmistamiseks, meie haldusnõukogu on vastu võtnud mandaadi, see pannud paika meie eesmärgid juba märtsis ning Läti on praegu omalt poolt ette valmistamas samasugust dokumenti ehk niisugust positsioonidokumenti, algseisukohtade dokumenti Äh, kus pannakse nend-, paika nendepoolsed eesmärgid ja olulised mõõdikud ning see dokument tõenäoliselt äh, valmib nüüd paari päevaga, viimased päevad. ning äh, teine aasta lähebki siis läbirääkimisteks ja leppe sõlmimiseks me eeldame, et sellest ajast piisab leppe sõlmimiseks ning rõhutan, et meil on väga hea tugi Euroopa Komisjoni talitustelt meie partneritel DG Connectis, et lahendada niisuguseid üldisemaid küsimusi seoses asukohaleppega. härra Tošanovski küsis valdkondadest, mis vajavad muutmist praeguses asukohaleppes, no neid on kolm. kõigepealt asukoht ise, see hoone ise, see anti meile kümme aastat tagasi tingimustel, mis, mis olid tol ajal tingimused, nii et loomulikult seda tuleb muuta teine valdkond puudutab agentuuri staatust. Eh, alati on keeruline loomulikult liikmesriigile rakendatavaid Euroopa Liidu reegleid eh, ühitada oma seadusandlusega, protokoll number seitse. ja kolmas valdkond puudutab personali staatust, samuti seitsmes protokoll ja, ja personali pereliikmete staatus on üsna eripärane liikmesriigis ning ka siin on lahendamist vajavaid küsimusi. aga hea tahe mõlemalt poolt neid lahendada on olemas. ja me oleme üsna kindlad selles, et meil õnnestub selle aja jooksul need küsimused lahendada. ning ta on just äh, sosistas mulle, et Euroopa kooli teema on väga oluline samuti, mis tuleb paika panna järgmiseks äh, asukohaleppe perioodiks. aitäh! kolm küsimust on jäänud veel, esimene on härra Nikolt küberjulgeoleku osas jätkuv arutelu ning nagu te mäletate, oli minu meelest käesoleva aasta kevadel, kui tuli välja komisjoni soovitus selle kohta, et liikmesriigid peaksid äh, läbi viima riskihindamise, kujundama riskihindamise mudeli. ning äh, siis selle mudeli alusel koostatud äh, hindamise tulemused esitama komisjonile ja siis, kui need pannakse need hinnangud kõik kokku ning tekib pilt sellest, kuhu me praegu oleme jõudnud ja komisjon ongi praegu koostanud aruande, millest on päris palju kasu ning järgmine etapp ongi tööriistakasti algatus, mille, millest ma rääkisin oma sissejuhatavas sõnavõtus. paljud meist osalevad selles riigisiseselt, mõned läbi ENISA. julgeolek on endiselt liikmesriikide pädevuses riigisisene pädevus. ning mis puudutab ühtlustamist, siis tõenäoliselt tuleb siin niisugune pehme ühtlustamine läbi selle, et asju arutatakse ning üksteiselt õpitakse, üksteist teavitatakse tehtud poliitilistest valikutest, seda on päris palju. ma olen käinud küberjulgeoleku konverentsidel, paar nädalat tagasi oli Poolas niisugune konverents, väga palju oli osalejaid üle kogu Euroopa liikmesriikidest ning samuti institutsioonidest ning äh, kõik annavad endale aru nendest äh, probleemidest, mis on seotud äh, suuremahulise 5G võrkude ja asjade interneti rakendamisega, mis mitmekordistab meie saatjate ja vastuvõtjate ja raadioside mahu. ning arusaam sellest, et meil on vaja tagada piisav julgeolek kogu selles raamistikus, et meil oleks neid suurepäraseid võimalusi võimalik äh, kasutada nendel, kellele see kasutus on mõeldud. Äh, ilma selleta tekiks äh, ebavajalikke riske ma ei usu, et Verekil äh, tekib mingi konkreetne seisukoht, et me soovitame ühte või teist tarnijat eelistada või ühte või teist riiki eelistada. mida me saame koos kolleegidega teistes organisatsioonides teha, on töötada välja mingid menetlused, hea tava, riski hindamise mudelid, viisid tundliku võrgu riistvaraga seoses, seoses isikute juurdepääsuõigustega rajatistele, milles on võrgu riistvara. et Berek ise kindlasti ei saa üksikasjalikumalt äh, hakata soovitama, mis riistvara tuleb kasutada ei Bereki ega siseriik, ega riigisiseste asutustena ei ole me kunagi kirjutanud ette operaatoritele, mis seadmeid nad peaksid kasutama. ega kirjutanud neile täpselt ette, kuidas nad peaksid oma võrku ehitama, sest seda on väga keeruline teha, kui te ei ole selle ettevõtte sees. ning äh, niisugust vastutust pereke endale võtta ei saaks. nüüd lähen edasi rändluse juurde nagu märgiti, on, on jõudnud meieni ka info selle kohta, et vahepeal on suurendatud riigisiseseid hindu. no väga keeruline on hinnata, kas, kas see riigisiseste hindade suurendamine on seotud rändlusega, rändluse kuludega. no selles võib kahelda igal juhul. noh, me hea meelega ei me, meile meeldib mõelda, et see on väga edukas õigus, õigusakt, ränduse määrus ning äh, kaks tuhat kakskümmend üks koostatakse järgmine aruanne ja hinnatakse olukorda uuesti, vaadatakse, mis on saanud ka 5G-ga ilmselt siis. aitäh! Uh, kolmel liikmel on veel küsimusi ja kaksteist minutit on aega asi kokku võtta. Sort of time uh, your, your, your answers. First of all, Mr kõigepealt härra Kelly, siis härra Nitra ja siis härra äh, Solis Peres. härra Kelly, aitäh! Bereki esindajatele nende ettekannete eest, see oli väga huvitav. mul on kaks küsimust. Te rääkisite ühendustest ja ühenduvusest ja nendega seotud äh, nõuetest et mm, mida te, ähm, mis te arvate, kuhu jõuab isesõitvate autode rakendamine Euroopas järgneval kümnendil? rändlus oli väga oluline asi. Äh, juba Pilar de Castillo ja teised äh, liikmed on sellega tegelenud mitmeid aastaid. ning äh, minu küsimus on, oh, kuidas on muutunud siis operaatorite kasumid selle aja jooksul. et varem räägiti, et kasutus suureneb ja seega kasumid ei vähene. kas teil on mingeid arve sellega seoses ning äh, tahtsin küsida samuti ka eeliste osas just VKE-dele. aitäh mm,, proua Kumpula-Natri. kas äh, teil on analüüsitud ka andmete kuuluvust? ning rändluse lõpptähtaja osas, kuna te saate oma 5G analüüsiga valmis? sellepärast, et äh, ma ei tahaks, et, äh, et liiga kaua läheb selle 5G analüüsiga, et kuidas neid äh, sektsioone või lõiku lepitada, lõike lepitada omavahel. lairiba analüüs ja tarbijaturg, kuidas see arenema hakkab, kui koodeks rakendub, ma mäletan arutelu selle kohta, et kõik riigid ei ole valmis ma ei, ma ei mäleta, ma, ma mäletan ainult seda, et eh, räägiti selle Hiina osas, et seda on võimalik paari päevaga saada, aga mitte igal pool Euroopas ei ole operaatorid valmis seda pakkuma võetud päevadega ning eh, kolleeg Nika juba küsis probleemide kohta küberjulgeolekuga, kas eh, saaks Berek vähemalt pakkuda välja mingi asja, mis võiks olla üldine kogu siseturule selles plaanis. see võiks puudutada võrgu osa, et näiteks ütleme, kui seal on mingi probleem, et siis lihtsalt eraldatakse. et kas see on näiteks üksikarvuti või tarbijakülmik või võrk või võrguosa, et oleks võimalik see eraldada, see see põhimõte võiks olla, et see siis isoleeritakse. et see, see võiks olla niisugune üldine põhimõte, millest lähtutakse. Ah, Prosolis peres, räägin hispaania keeles. oma ettekandes rääkisite 5G kasutamisest ja riibasageduse kasutamist tööstuslikel eesmärkidel. tahtsin küsida teie arvamuse kohta seoses sellega, sest Saksa regulatiivasutus on teatanud, et ta otsustab kolm koma seitsmest kuni neli koma kaheksa nii spektri eraldada tööstuskasutajatele, arvestades, kui oluline on 5G sagedusriba in-, asjade internetile ning neli koma null tööstusele kas peaksid liikmesriigid eh, samuti toimima ning panema paika spektri osa, mis jääb tööstuskasutajatele? kas spektri kasutusotsused peaksid jääma liikmesriikidele teha? tahaksin teie arvamust nendes küsimustes ning aitäh ning viimane küsi-, küsimus proua Tojalt. aitäh, räägin itaalia keeles. suur aitäh, olen siin tahan väga lühidalt sõna võtta, ma ei kuulnud tegelikult neid päris esimesi küsimusi, aga see rändluse teema, ma kuulsin teie vastust sellele küsimusele. ja ausalt öeldes äh, mulle tundub see natukene äh, kiirustatud. aga nüüd äh, see, mis puudutab rändluse kaotamist siis ma tahaksin, et te, te oleksite väga ettevaatlikud selles küsimuses, sest et äh, poliitiliselt oli see üks äh, suuremaid asju, mille Euroopa kodanike jaoks on ära teinud. nii et tuleb äh, vältida selle sätte ümberpööramist sellega, et te mingeid väga imelikke sätteid nüüd hakkate rakendama, näiteks olete te tahtnud eluasemepiiranguid kehtestama, aga meil on siin ju vaba liikumine kui ei ole aega teil oma vastuses pikemalt analüüsida seda küsimust, siis lihtsalt võtke teadmiseks, et Perek peab väga tähelepanelikult äh, selle sätte rakendamisse suhtuma, selleks et äh, te ei hakkaks ümber pöörama seda väga olulist äh, tehtud asja. aitäh! noh, teil on nüüd viis minutit vastusteks ja kokkuvõteteks ja te tulete sellega kindlasti toime ma jätan keerulised küsimused Danile vastata. mis puudutab isesõitvaid autosid või sidus, sidusautosid, siis äh, nende sidus- ja autonoomsete autode tuleviku areng on väga oluline. Vereki arvamusi selle ärimudeliga seoses on, et see ei nõua äh, mingit revolutsioonilist äh, mingit revolutsiooni, et need sõidukid peavad toimuma toimima kas äh, valdkondades, kus ei ole 5G-d, vaid on ainult 3G-d või 4G-d. nii et ei, aut-, tootjatel ei ole lubatud äh, toota autosid, mis äh, nõuavad alati 5G-d. autotööstus ei, ei eeldagi seda, et see mobiilside katvus selles valdkonnas järjest laieneb 5G valdkonnas. mis puudutab nüüd infot kasumite kohta, siis Berekil seda ei ole, aga me näeme, kuidas asjast on võitnud nii lõppkasutajad kui ärikasutajad, siis odavast rändlusest. lähtudes äh, andmekasutuse kasvust. mis puudutab 5G-d, siis see on sisuliselt küsimus lairibast kõigile lairibavõrkude kasutuselevõtt ei liigu sama kiirusega edasi Euroopas igal pool. mõnel pool on laialt kättesaadavad lairibavõrgud, kuid see ei ole igal pool nii. sageli on see seotud äh, riikide geograafia ja demograafilise äh, eripäraga ja Bereki poolt me üritame tagada võimalused äh, rääkida võimalusest kommertsinvesteeringuteks ja ka riigi toetusega investeeringuteks. mõlemal on oma roll, tagamaks, et kõigil Euroopa kodanikel on juurdepääs lairibavõrkudele. ning siis oli küsimus eh, teatud eh, ribalaiuse eraldamist tööstuskasutajatele. kui me räägime näiteks kakskümmend kuus gigahertsi spektrist, siis küsimus selle litsenseerimisest on, on eh, asi, millele praegu mõtlevad paljud spektrihaldurid ja regulatiivasutused. see, et seda võiks kasutada litsentsita või väga kohalike kasutajate poolt, on asi, millele tõsiselt mõeldakse. kui Saksamaal eraldati mingi ribalaius äh, kolm koma kuus äh, gigahertsi sagedusalas, sõltub Saksamaa olukorrast, sest seal on tõesti suured tööstuskasutajad, kellel on väikese linna suurused äh, tootmisalad. aga samas meie jaoks sageli oli olulisem tagada, et kolm koma kuus äh, sagedusriba on kättesaadav maapiirkondades, nii et olukorrad on erinevad. ja erinevad riigiti ja operaatorid on äh, pakkunud äh, võimalust äh, tagada lahendusi läbi nii-öelda võrguosade või võrgulõikude. et siin ei ole olukord veel selge. ja nüüd annan edasi sõna Danile, aitäh! tahtsin reageerida kolmele küsimusele. operaatorite tulud, ma arvan, et me oleme näinud, et andmekasutuse kasv tegelikult kompenseerib nende hindade langusest tulenevat kasumi vähenemist. mis puudutab seda, kas meil peaks või ei peaks riikides eralda, eraldatama mingit 5G sagedusala tööstuskasutajatele, siis sellele mõeldakse ka meie riigis, mitte ainult Saksamaal ka meie asutuses mõeldakse sellele. konkurentsi seisukohast on see päris hea tegelikult, kui on eri tarnijad, eri pakkujad turul. meil oli päris tõsine arutelu oma operaatoritega, kes äh, ütlesid ka, et äh, andke meile kõik ja me paneme ise turu paika. aga niisugune otsetarne Äh, ettevõtjatelt, kui see spektri osa on olemas, on üks võimalik lahendusi ning viimane kommentaar minu poolt äh, küberjulgeoleku osas taas. regulatiivasutusena ja paljud meie kolleegid samuti selles valdkonnas arvavad, meil peaks olema võrgu terviklikkuse regulatsioon, meil peaksid olema menetlused äh, turvaliseks võrgu käitluseks võrkude ajakohastamiseks, koodide ajakohastamiseks süsteemis, sellepärast et eh, sagedane probleem elektroonilisi sidevõrkudes eh, on seotud just tarkvara ajakohastamisega, värskendamisega ning samuti ka ka probleemidest teatamine, sissetungijuhtumistest teatamine aitäh! suur aitäh, härrad Godfrey, Schöblom ja Inetš, kell on üksteist viisteist, milline imeline ajastus! suur aitäh, et äh, te pidasite meile nii huvitava äh, sissejuhatuse ja siis veel need küsimused ja vastused, äärmiselt huvitav. suur aitäh teie suure töö eest ja soovime teile suurt edu! So niisiis, järgmine päevakorrapunkt ja ka viimane meie hommikupoolikul on arvamuste vahetus Euroopa Teadusnõukogu presidendi professor Jean-Pierre Bourguignoni ja Euroopa Teadusnõukogu kogenud teadlase toetuse saaja Ansjep Pöötsusega, kes on Alfred Wegeneri instituudi direktor. ja tema tegeleb kliimamõjutustega eh, biogeokeemia vallas ja uurib Põhja-Jäämerd. tere tulemast teile! kusjuures teie äh, teise ametiaja lõpp on lähenemas, härra Bourguignon, ning oleme Euroopa äh, siis ähm, Horizoni programmi äh, uusi suuniseid paika panemas, siis suure huviga kuulame teie vaateid Euroopa Teadusnõukogu poole pealt ja üleüldse, kuidas võiks Euroopa teadusmaastiku äh, rahastamist muuta ja innovatsioonipoliitikat äh, arendada. ja samuti huvitab meid väga huvitav, äh, väga huvitab meid teie, proua Pootsiuse seisukoht selles, kuidas üldse rahastus Teadusnõukogust on teie teadlasekarjääri edasi arendanud ja kuidas üldse leida äh, Euroopa ühiskonnas äh, valitsevatele probleemkohtadele lahendusi leida äh, Horisont äh, programmi raames. meil on selleks aruteluks tund ja viisteist minutit ja nüüd annangi suurima heameelega sõna teile, professor Birginion. palun, sõna on teil. tore, et siia tulite. aitäh, ITRE aseesimees härra Morten Peterson, aitäh, äh, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, mul on äh, olnud suur au olla Euroopa Teadusnõukogu juht äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta jaanuarikuust, pea kuus aastat. minu esimene ülesanne siia komisjoni ette tulla äh, oli siis kuus aastat tagasi, veebruarikuus, kui rääkisin teile oma eesmärkidest ja olen teiega kohtunud ja teie eelkäijatega korduvalt selle kuue aasta jooksul ja olen alati tundnud teie tuge. on näha, et teid huvitab teadus ja Euroopa Teadusnõukogu temaatika ja olete korduvalt äh, sekkunud otsustavalt minu teine ametiaeg on lõppemas ja nüüd tunnen, et pean äh, teie ette tagasi tulema, vaatama sellele kuuele aastale tagasi ja rääkima ka sellest, miks Euroopa Teadusnõukogu üldse loodi. kahe tuhande seitsme, seitsmendal aastal eh, peeti esimene kõne Euroopa Liidu teadust äh, rahastava organisatsiooni loomiseks äh, ning äh, algatuses osales ka Angela Merkel, kes äh, ütles, et tõepoolest teaduskogukond peab omalt poolt tegema kõik, et taoline teadusnõukogu hakkaks tööle. mis saab olema Euroopa konkurentsieelis tulevikus, kas see, et meie rahvastik vananeb või see, et meie energiavarud vähenevad selge on see, et meil ei ole enam äh, valikuid ja meil on ainult äh, üks viis edasi liikuda. ainus viis, kuidas äh, investeeringuid tagasi teenima panna, on olla suurepärased. see oli tsitaat. ma leian, et praegu on see tsitaat palju päevakohasem kui kunagi varem sest võrreldes teiste maailma piirkondadega on Euroopa rikkam, siin elukvaliteet on parem ja seda mitte sellepärast, et meid on siin palju või et meil on äh, palju energiaallikaid, vaid see on sellepärast, et meie, eurooplased, oleme meie. juba valgustusest peale oleme ratsionaalselt üritanud asju lahendada ning äh, oleme oma kaaskodanikke üritanud teenida. ja ärme siis äh, laskeme end lollitada nendest ideedest, et et et on ka selliseid teaduseid, mis pole kasulikud. siin eh, toon teile ära ühe tsitaadi ühest raportist, kus on öeldud, et eh, me peame jätkama ka piirkondliku teaduse rahastamisega, sest et just sealt on saanud alguse olulisi innovatsioone ka minevikus. kui me keskendume lühiajalistele tulemustele, siis eh, seame kogu teaduse tuleviku riski riskiohtu. ja seda me näeme väga selgelt näiteks tehisintellekti rahastuse teemadel riskikapitalistid ning valitsused soovivad kõik tehisintellekti teemasid rahastada, aga kunagi oli see vaid unistus kombata masinate piire. seitsmekümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel vaid kahel korral on on olnud olukord, kus teadusrahastus on olnud äh, madalseisus, aga siis jätkati ikkagi teadlaste poolt samal viisil ja suudeti teadusrahastus äh, äh, siis, ja seda, selle mahtu suurendada. ja nüüd, kolmkümmend või viiskümmend aastat hiljem, on lõpuks need toonased uuringud hakanud ära tasuma ning avanud meile uued mõõtmed on väga oluline edasi liikuda kunagi aru, alustatud teemadega ja sellepärast on oluline, et me erinevate algatustega jätkaksime, aga meie väljakutsete rohkus on enneolematu. teadlastel kulus palju aega selleks, et aru saada, mis üldse toimumas on. ja kulus palju aega, et aru saada, kui suured muutused meid veel ees ootavad seda alahinnati. siinkohal räägime ka kliimamuutustest. üle maailma on ellu viidud mitmeid uuringud, uuringuid, mis tõestavad, et me ei saa jätkata samal moel nagu vanasti ja seega oleks täiesti absurdne Euroopa kodanikke ilma jätta nendest eh, teadusuuringutest, eh, mis praegu on toimumas. me peame usaldama elu ja seda, mida teadusel on meie maailmale pakkuda. teadus on korduvalt tõestanud, et just teadus on see, mis võimaldab meil olla esirinnas. ja seda võis lugeda ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta LAMI raportist. ja nüüd tsiteerin. Euroopa Teadusnõukogu on äh, tuntud äh, asutus, mille teadust usaldatakse. Euroopa Teadusnõukogu on äh, saanud laialdast toetust Euroopa Komisjoni poolt ning äh, selge on ka see, et meie meeskond on äärmiselt professionaalne. meie meeskond teab täpselt, mida teaduskogukond vajab teadusnõukogu on eeskätt näidanud seda, et Euroopa noored teadlased äh, on väga potentsiaalikad, kui neile anda võimalus leida nende oma rada ja kui neile mingeid äh, suuniseid ette ei anda, ei anta. kahe tuhande seitsmendast aastast peale on Teadusnõukogu andnud üheksa tuhat viissada granti teadlastele rohkem kui kaheksasajas äh, asutuses ja rohkem kui kaks kolmandikku neist on alustanud siis alustava teadlase grandiga, eh, siis eh, konsolideerinud oma meeskondi ning eh, nad on olnud äärmiselt õnnelikud selle võimalusele, nad on öelnud, et teadusnõukogu on muutnud nende elu. meie meeskonnad on rohkem kui seitsmekümne tuhande peased, nende seas on viiskümmend tuhat doktori ja, ja siis postdoc'i tudengid ja üks huvitavamaid asju, mis ka Teadusnõukogu tulemustest välja on tulnud, on see, et äh, meie grandi saanud teadlased äh, on suure tõenäosusega ühe protsendi maailma tulemuslikemate teadlaste seas. see ütleb nii mõndagi meie nõukogu kohta. toon teile mõned näited. Nad on, meie teadlased on teinud äh, väga palju edusamme näiteks kvantarvutite vallas, nad on äh, uurinud väga palju eri äh, võimalusi grafeeni kasutamisel ja teiste innovatiivsete materjalide kasutamisel, siis geeni uuringud, nad on ka finantssektoriga tegelenud, uurinud äh, sotsiaalküsimusi, eraldatust, üksindust, samuti on uuritud kliimamõjusid rändele. Nad on äh, leidnud lahendusi äh, arvutite ja emotsioonide kokkuviimisele, kusjuures meie teadlased on ka musta augu Äh, pildi lõpuks kätte saanud, see toimus äh, tänavu aastal. kusjuures ka Nobeli preemiaid on saadud. Ähm, tänavu oktoobrikuus äh, sai Sir Peter Ratcliffe ähm, Nobeli preemia näiteks, tema on seitsmes ähm, teadusnõukogu rahastatav teadlane füsioloogias aga tõin teile vaid mõned näited nendest äh, projektidest, äh, mis meie rahadega on ellu viidud ja mis on äärmiselt olulised. mul on äh, äärmiselt hea meel, et Antje Poetis võtab ka varsti sõna. ma leian, et teadus on kunst, mis mõjutab meie elu ka lühiajalises perspektiivis Euroopa Teadusnõukogu on kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ähm, välja töötanud ühe kava, mis võimaldab meie teadlastel ähm, vastata paremini ühiskonna vajadustele. meie teadusnõukogu põhimõtetest äh, lähtuvalt on juba üle saja uue ettevõtte loodud ja kusjuures mul on äärmiselt hea meel äh, rääkida teile sellest Euroopa eduloost pärast seda, kui äh, Äh, mina matemaatikapaneeli juhina sellest vaid unus, unistasin. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli minu eesmärgiks vaid tagada see, et Teadusnõukogu grante saaksid ähm, head teadlased. praegu saame umbes kümme tuhat ähm, ettepanekut aastas, me peame neid äh, evalveerima ning äh, evalveerimisprotsessis osaleb rohkem kui tuhat kõrgetasemelist teadlast igal aastal samuti kirjutavad siis ähm, eriarvamusi rohkem kui kuus tuhat teadlast, ähm, kes on oma ähm, valdkonna spetsialistid. ja need teadlased on väga hinnatud omal alal mina asusin ametisse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning siis oli kolm teemat, kus ma tundsin, et me saaksime midagi ära teha. esiteks, sooline tasakaal. aastani kaks tuhat kolmteist oli selge, et äh, naistaatlased, taotlejad ähm, saavad vähem rahastust, umbes kaheksa protsendi ulatuses, aga nüüd oleme ellu rakendanud soolise võrdõiguslikkuse plaani ja vahemikus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat üheksateist ei ole meeste ja naiste taotlustel enam ja eh, nende edukusel enam vahet. samuti oleme eh, vaeva näinud selle nimel, et eh, rohkem rahastust saaksid ka nende piirkondade teadlased, kes varem pole nii palju rahastust saanud. oleme ellu kutsunud ka Euroopa ühinemiskava, mille raames külastasin eri liikmesriike, välja arvatud ühte. ma käisin kaks korda Poolas, Bulgaarias, Ungaris, käisin isegi Serbias ja lähinädalatel lähen uuesti Ungarisse, lähen Sloveeniasse, Litua- äh,, äh Leedusse. ning selge on ka see, et äh, me jälgime pidevalt rahastust saanud teadlaste tööd ning nende projektide edukust Sloveenia, Tšehhi Vabariigi, Poola, Ungari, Portugali, Kreeka teadlased ähm, ja nende edukusmäär on kõik kasvanud. sama puudutab Leedu, Malta, Rumeenia ja Serbia teadlasi, kes esimest korda teadusgrandi on saanud. kolmas väljakutse, soovisin Euroopa Teadusnõukogu atraktiivsust suurendada Euroopa teadlaste seas. kusjuures nüüd oleme alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast äh, sõlminud uusi lepinguid küll USA, küll äh, Korea teadusagentuuridega. ja kahe tuhande neljateistkümnendast aastast oleme jätkanud selle positiivse äh, edasiliikumisega, me oleme ajakohastanud oma programme, kus vaja. mul on siiski üks asi, mida ma kahetsen, nimelt me ei saa iga aasta ju kõiki suurepäraseid projekte rahastada aastast kaks tuhat neliteist on äh, umbes kolmsada viiskümmend kuni kuussada kolmkümmend projekti, mille meie paneel küll suurepäraseks äh, hindas, pole rahastust saanud. kui me jõuaks äh, viiekümne protsendise rahastuseni, viiskümmend protsenti projektidest, mis me saame, kui need saaksid rahastust, siis ma oleksin rahul ja see oli ka üheks võtmetähtsusega äh, asjaks, millest me rääkisime äh, viimases teadusnõukogu kohtumisel. sooviksin lõpetuseks teid tänada selle võimaluse eest, äh, et saan olla siin, et saan teile rääkida meie praegusest olukorrast. minu järeltulija härra Mauro Ferrari on ka täna siin, tema jätkab minu tööd järgmisest aastast. me teame, et eelarve osas veel läbirääkimised käivad, ja me teame, et äh, see saab olema väga keeruline arutelu, me jälgime seda hoolega. me loot-, loodame, et äh, teadusrahastus äh, jääb kahekümne miljardi euro kanti ja pidage meeles, et meie kodanikud ei saa leppida keskpärasusega. nii et võidelgem koos Euroopa teadlaste nimel ma loodan, et äh, me saame tagada kestliku Euroopa jaoks vajaliku teaduse rahastuse. suur aitäh, härra Burginjon! ja nüüd annan sõna teile, proua Antje Pötšüš. ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti, et eks äh, korrigeerige mind vajadusel. ma loodan, et mind on kuulda. kas äh, saan oma slaidega vahetada, kas on mingi pult näiteks, aitäh, suurepärane aitäh! mul on äärmiselt hea meel, et ma saan teile täna rääkida oma karjäärist, lihtsalt selleks, et selgitada natukene, kuidas Euroopa teadus tõepoolest muudab maailma. ja mina räägin teile täna äh, Arktika kliimast, räägin natukene endast, äh, mina äh, Äh, olen saanud Euroopa Teadusnõukogu grandi ja võib-olla uurin ühte teemat, mis teid äh, ei puuduta, tundub absurdne, aga tahtsin lihtsalt teada, milliseid mikroobe meie maailma meres kõige rohkem on ma ei tea, kas see teid huvitab või võib-olla te mõtlete hoopis, et kuidas me seda juba ei teadnud. mina tahtsin aga omalt poolt maailma muuta, sest et me teame, et meie eh, keskkonda mõjutavad kasulikud mikroobid ja meie maakerast moodustab seitsekümmend protsenti ookean, me isegi ei tea samas, mis mikroobid seal täpselt elavad. ja läks nii, et äh, olin eh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, Arktika suvel ehm, jäämurdja pardal, ma uurisin Põhja-Jäämere piirkonda ja ausalt öeldes see oli minu jaoks äärmiselt ma-, muutev aasta, kogu minu meeskonda muutis see aasta väga, sest et eh, me nägime, et eh, jääd eh, on va-, vähem kui kunagi varem. ja asusimegi uurima, mis mikroobid on need, mis meie kliimat mõjutavad ja seda siis eeskätt Arktika piirkonnas praegu aga ma ei taha rääkida niivõrd minevikus, äh, minevikus, sest et minu ähm, grant on nüüdseks lõppenud, aga tahaksin hoopis rääkida sellest, kuidas ühe inimese uudishimu võib mõjutada Euroopa teaduse rahastamist, sest Euroopa teadus on tuleviku seisukohast väga oluline. tahaksin rääkida ühest uuringust, mida praegu läbi viiakse, see on Mosaiigi missioon, rahvusvaheline missioon, mis algas äh, tänavu ja seda peetakse kõige olulisemaks edusammuks äh, teadusmaastikul aastal kaks tuhat üheksateist ja seda kogu maailmas. aga millest me siin räägime? võtke nüüd paar hetke selleks, et mõelda ise Põhja-Jäämere piirkonnale ja mõelge sellele, kui hästi on Euroopa ühendatud selle piirkonnaga. Te võib-olla teate jah, siin äh, ilmast, kliimast, aga Arktika äh, saab olema äh, paremini ligipääsetav tulevikus äh, just kliimamuutuste tõttu. meie teadusuuringuid äh, saab teha tänu erinevatele jäämurdjatele ja me oleme uurinud Põhja-Jäämere ääres liustike muutumist ja seda, seda, kuidas see mõjutab Arktika talve ja suve kujunemist. varem ei ole selliseid küsimusi esitatud ning äh, pole kasutatud kaasaegseid tehnoloogiaid selle uurimiseks. siin videos on näha eri teadlasi eri vanuses, kes on äh, eri instrumentide abil äh, uurimas jääd. Nad viskavad oma instrumendid vette ja uurivad, kuidas mõjutab siis äh, Arktika jääd ja kuidas kliima seda mõjutab. see on ausalt öeldes päris keeruline, kuidas logistiliselt kõik elusad koju jõuaksid. meil on äh, seirevõrgustik, mille abil me saame ka tulevastele põlvkondadele infot äh, edastada ja seeläbi saame Arktika jää biogeokeemia kohta nii mõndagi teada ja tegu on suurima missiooniga üleüldse, see mosaiigi missioon ja küsimus seisneb selles, kuidas ähm, ookeanid ja polaarpiirkond inimese rolli siin maailmas mõjutavad. see missioon algas kahekümnendal septembril aastal kaks tuhat üheksateist, laev on praegu seal paigas ja see triivib koos jääga. ja mõte on selles, et see laev triivib üle kogu Arktika piirkonna, on teatud piirkondi, kus on ulatuslikud jääväljad, see laev uurib neid erinevaid piirkondi ja missioonil osaleb üle kuuesaja inimese, kes saavad esitada erinevaid teadusküsimusi, nagu minagi, kuidas Arktika muutub ja kuidas see mõjutab maailma, kuidas see mõjutab geosfääri, atmosfääri, kuidas see mõjutab meie ilmastiku äh, ja selge on ka see, et see missioon on väga rahvusvaheline. ilma Euroopa võrgustite ja eri liikmesriikide abita ei oleks see missioon võimalik. kusjuures praeguses Horisont äh, programmis äh, on Euroopa juhtimas ka üht jäämurdjate programmi ja projekti, tänu millele me saame polaaralasid paremini uurida. siin te näete meie Euroopa parimaid teadlasi tänu kellele me saame uurida neid väga raskesti ligipääsetavaid alasid, ookeane ja polaaralasid, mis on meie eh, planeedi tuleviku seisukohast eh, üliolulised. Need inimesed saavad kasutada erinevaid rahastusmudeleid, osa neist on alles doktorandid ja nad saavad seeläbi eh, panustada projekti, millest me saame rääkida veel aastaid hiljemgi. Nad kalibreerivad andmeid, nad äh, edendavad teaduskultuuri ning eh, koos mõjutavad nad eh, väga paljusid elusid, nad muudavad meie kõigi elusid. mul on olnud väga hea meel nendega kahe tuhande neljand-, kaheteistkümnendast aastast juba koostööd teha ja nüüd siis kaks kuud oleme sellesama missiooni kallal töötanud. siin on nüüd näha, kus see laev praegu asub ja te näete rõõmsaid teadlasi, noh, siin ei ole küll aru saada, kui rõõmsad nad täpselt on, sest et äh, neil on maskid ees, aga minu meelest äh, on see suurepärane näide rahvusvahelisest koostööst ja Euroopa ekspertiisist. jah, me oleme kõik erinevatest kohtadest pärit, aga seal jäämägede äh, vahel on meil kõigil külm, meie kõigi ninad külmuvad, me kõik peame maski kandma. ja me oleme seal kõik äh, ühel eesmärgil. Arktika on küll väga huvitav piirkond, aga see on midagi palju enamat. geopoliitiliselt räägitakse sellest äh, valdkonnast väga palju ja sellest, kuidas äh, seal kandis elavate inimeste Äh, elud hakkavad kunagi muutuma, seal elab umbes neli miljonit inimest ümbruskonnas, seda pole sugugi vähe. me vahetame omavahel äh, teavet, äh, me jagame infot ning meil on ka blogi, kuhu me iga päev postitame. siis oleme filminud Arktikas ning avaldanud mitmeid äh, muidki teabekandjaid, äh, mille kohta Arktikas rohkem õppida. see info on oluline, sest et äh, seeläbi saame me oma tulevikku kujundada ja see on osa meie DNA-st. Te võib-olla ei tea seda, aga ma leidsin ähm, ma, ma ühesõnaga sain teada, et kunagi Nanseni ajal oli niimoodi, et äh, et inimesed juba siis äh, hakkasid mõtlema sellele, mida ähm, need liustikud meie tuleviku seisukohast äh, peidavad. Nansenist sai see kõik alguse. tema ütles, et füüsikud, tulgem kõik kokku, kalibreerigem oma seadmed ja mõõdikud, sest et inimesed tahavad kunagi teada, kui külm oli Arktikas meie missiooni ajal. ja see oli väga äh, uuenduslik lähenemine, sest et tänapäeval loomulikult me kalibreerime kõik oma instrumendid selleks, et teada, millised muutused Arktikas toimuvad. kusjuures praegu on Arktikas kliima soojenemine kolm-neli korda kiirem kui mujal nüüd, mis puudutab meie teadustööd, siis kõik see seondub ju meie planeedi kestlikkuse ja meie endi eludega meie teadlastena peame seda infot äh, jagama omavahel ja loomulikult äh, peame me tänama siinkohal äh, erinevaid asutusi, kes on ähm, Arktikas näiteks kehtestanud moratooriumi teatud tegevuseks, seeläbi me aitame Arktikat kaitsta. nüüd igikeelts küll sulab ja me peame kõik äh, seisma selle eest, et äh, vähendatakse saastet ja reostust, ka plastireostust. me ei jõua neid andmeid nii kiiresti analüüsida, kui palju neid peale tuleb ja võib-olla lõpetuseks veel paar slaidi selle kohta, mida me oleme märganud selle põhjal, mida me oleme näinud, oleme oma mudeleid parendanud selleks, et aru saada oma kliima arengutest tulevikus. siin reisime tagasi ajas. siin te näete ühte toredat slaidi ühest suurepärasest missioonist, kus puuritakse Arktika vanimad jääd selleks, et inimkonna eh, eluajal CO2 variatsioone uurida ja te näete siin äh, sellist dünaamilist slaidi selle kohta, kuidas CO2 äh, kontsentratsioon on muutunud äh, atmosfääris ja see pole kunagi olnud nii kõrge kui praegu. kui teha üks rännak ajas, siin te näete sellist kollast joont, see viitab temperatuurile. ja me ei tea, mis meid tulevikus ootab, see sõltub sellest, milliseid energiaalaseid ähm, otsuseid me langetame. kunagi oli aeg, kui CO kahte oli atmosfääris nelisada osa miljoni kohta. samas äh, on olnud aegu, kus näiteks äh, jääd on Arktikas palju vähem olnud. see kõik ähm, on Euroopa teadlaste välja selgitatud, nii et Euroopa teadus tõesti muudab maailma. ja nüüd see slaid äh, räägib natuke ka minu teadustegevusest, mis loodetavasti aitab teil aru saada, et teadust on vaja toetada ja teaduse eest peab ühiselt seisma see graafik näitab äh, temperatuuri arengut ja seda, mida energeetika vallas peaks äh, ette võtma. selge on see, et teadus näitab äh, teed, teadus äh, puudutab kõiki sektoreid siin Euroopas. ma tänan teid tähelepanu eest ja ma loodan, et teid huvitas see ettekanne, siin on näha üks pilt Polaarööst, kus on siis ka minu kolleegid pardal sellel jäämurdjal suur aitäh selle sissejuhatuse eest ja nüüd tulevad siis esimesed küsimused kõigepealt koordinaatoritelt teile mõlemale. kõigepealt proua Cavallo, sõna on teil. suur aitäh! aitäh, professor Burginjon, et te siin olete ja täname teid kogu selle töö eest, mis te olete Euroopa Teadusnõukogu jaoks teinud Euroopa Teadusnõukogu ja Erasmuse äh, projekt on vahest äh, kaks suurimat Euroopa edulugu, äh, rääkides Euroopa kodanikega. ja nagu te täna ka ilmestasite väga selgelt, siis olete te saavutanud tõesti väga häid tulemusi Euroopa teadlaste töö ka ellurakendamisega, nii et see on üks teema, mille osas me peaksime tõesti uhked olema. nüüd aga oleme jõudmas äh, Horisondi projekti viimasesse etappi ning äh, peame veel mõtlema, mida selles vallas parendada. tahaksin äh, teada teie arvamust kahes küsimuses. esiteks kas Euroopa Teadusnõukogu tulemusi saaks ehk paremini rakendada teistes äh, horisondi programmides, äh, näiteks äh, ähm, näiteks mingites ühiskonda puudutavates projektides. nüüd aga rääkides kliimamuutustest, siis ma tean, et teil on projekt mitmetes Horisondi programmides, praegu siis Horisont kaks tuhat kahekümnes, ja te ei kasuta alati Euroopa Teadusnõukogu ekspertiisi, et võib-olla see on üks teema, mille eest me oleme juba aastaid võidelnud, et meil on vaja sellist horisontaalset suhtluskanalit nende eri programmide vahel. aga ma leian, et me peame jätkama sellel teel ja Euroopa Teadusnõukogu roll on äärmiselt oluline selles küsimuses. Teie teadustegevus on suurepärane. aga vahel on niimoodi, et äh, teatud teadusuuringud võib-olla on rakenduslikumat laadi. teised tehnoloogilisemad, nii et äh, mulle tundub, et äh, ei anna alati edasi sellist äh, põhi, äh, põhiteavet, mida saaksid kasutada ka teised projektid. aga nüüd see edukuse määr, see on teine küsimus, te rääkisite sellest edukuse määrast, tõite siin mitmeid protsente välja. ja mind huvitab täpsemalt see, et ma saan aru, et, et ei ole piisavalt äh, rahastust headele projektidele. on plaane teie eelarvet suurendada ja omalt poolt äh, anname selle, äh, selleks tõesti kõik. aga teada on see, et Horisondi programmi rahastamist äh, saab olema väga raske suuremal määral rahastada. ma olen teie rahastust kaitsnud juba aastaid ja kirjutasin selle kohta ka raporti, siis kui ma veel komisjonis äh, olin. mul on tunne, et te olete tegelikult juba hakanud liikuma õigel äh, suunal. Te olete ka teiste rahastajatega läbirääkimisi alustanud, näiteks äh, liikmesriikidega. olete hakanud kaasama avaliku sektori raha, aga olete rääkinud ka era- organisatsioonidega, kes tõepoolest saavad ka seda suurepärast tööd ju rahastada. sest Euroopa Teadusnõukogu töö puudutab ju muidki aspekte, nende projektide hindamine näiteks. nii et võib-olla tõesti me saaksime rohkem rahastada seda suurepärast teadustööd sellisel juhul, kui eh, meil oleks eh, suurem sidusus teiste teadusnõukogu osapooltega ja veel üks eh, plusspool siinkohal on see, et te olete kõik teadlased koostööd tegema pannud liikmesriikides, nii era- kui avaliku sektori asutused, te olete loonud justkui sellise teaduspiirkonna Euroopas, et tänan teid selle eest väga, aitäh! Thank you so much, Mr Dan Nika from SND suur aitäh ja palun sotsiaaldemokraatide esindaja. suur aitäh, esimees. tervitaksin härra Burginjoni ja tänan teda töö eest, mis ta on teinud, tema ees on seisnud väga palju väljakutseid. ning äh, meil on hea meel olnud temaga kohtuda Rumeenias. ja ma tahaksin tänada äh, neid äh, abi eest teadusnõukogu rap-, Horizoni teemal raporti valmistamise eest. loomulikult on palju väljakutseid, palju oleks saanud teha paremini ja teisiti. aga me loodame, et eh, need asjad, mis me oleme Horizon projektis parandanud, neid ka rakendatakse praktikas meil on laiem ulatus rahastamisreeglite kohaldamiseks, meil on tipptasemel teaduse kriteeriumid, mis minu meelest on kõige olulisemad küll aga on meil probleem. meil on kasutada vähem raha ja me peame nüüd äh, läbi tegema mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimised ja siis vaatame, kui palju raha alles jääb. arvestades seda, kui palju raha on üldse äh, eraldatud, siis me peame vaatama, kuidas uue komisjoni presidendi käe all äh, neid asju tehakse, kuidas me kasutame neid olemasolevaid vahendeid. Teil on väga palju ambitsioone. Te soovite rahastada väga palju projekte aga me peame kindlasti siiski nägema rahastuse vähendamist. kõik liikmesriigid ei pruugi saada seda raha, mida nad vajavad, kuigi on huvitav näha kõiki neid projekte, mis üle kogu maailma tulevad, siis väheneb äh, vajalike projektide rahastamise võimalus. samas on olnud meil ka palju edulugusid, mida me väga palju teadusnõukogu poolt ei kuule. meil on olnud rohkem rahastust, rahastus on suurenenud, aga kahjuks äh, kommunikatsiooni pool ei ole piisavalt hästi arenenud, et neid edulugusid kommunikeerida, et nendest rääkida ma arvan, et investeeringud Euroopa kodanike heaolu parendamisse teadustöö kontekstis oleks midagi väga positiivset. ma kahetsen väga, et meil on suured erinevused Euroopa Liidu kolmteist äh, esindajate paneelläbirääkimistes, et meil on väga suured erimeelsused seal, aga me peame neid läbirääkimisi jätkama. ma tean, et üks teie ja Teadusnõukogu soove on ja vaatame, mida uus komisjoni president selle kohta ütleb, on see, et äh, tipptase on oluline kriteerium. tipptase, ükskõik kus Euroopa Liidus, peaks saama rahastust vastavalt. seega ma tahaksin teid taas kord tänada, professor, kõige eest, mida olete teinud. Thank you so much, Mr Niiga. aitäh, härra Niika ja nüüd palun Renew fraktsiooni esindaja suur aitäh, esimees. kui te räägite maailma tasemel teadustöötajatest, siis te räägite Teadusnõukogu tööst ja sellest, kui oluline on rahastus. seega tõepoolest mitmel viisil on see Euroopa edulugu mulle meeldib väga see, kuidas teie organisatsioon on üles ehitatud sõltumatu teadusnõukoguna, kellel on oma strateegia, oma tööprogrammid, oma suhtlusvahendid ja nii edasi. kui me räägime aga teadustööst ja innovatsioonist Euroopas, siis mõnikord me unustame, et Euroopa rahastus esindab ainult väikest hulka Euroopa teadustöö rahastusest. näiteks Horizon Europe, mis sõltub lõplikust eelarvest on ainult kaheksa kuni kümme protsenti kogu avalikust rahastusest teadustööle Euroopas järgmise seitsme aasta jooksul. seega ambitsioonikas rahastus on vajalik ka riiklikul tasandil teadustöösse. minu küsimus on see, kui palju on Teadusnõukogu teinud selleks, et mõjutada riiklikke rahastusi, et jagada oma teadmisi ja kogemusi, et motiveerida teadustöö rahastamist üle kogu Euroopa ja et tuua Euroopa Liidu liikmesliigid lähemale sellele kolmele protsendile SKP-st? ja teine küsimus, palju on keskendutud missioonidele ja missioonidele keskendumisele? kuidas kavatseb Teadusnõukogu edendada tööd missioonidega ja üks küsimus ka professorile. ma tõesti imetlen teie tööd, mina seda ei suudaks teha. ma võin ainult teie ettekannet imetleda. aga kui te saaksite ühte asja muuta teadusgrantides, mida te siis muudaksite, kui saaksite vaid ühte asja muuta? aitäh, aitäh, Martina! ja nüüd roheliste poolt proua Tauri. Thank you very much and thank you both for suur aitäh, aitäh, et olete täna siia tulnud ja aitäh ka huvitavate ettekannete eest. ma alustaksin professor Burgaga. imeline kogemus, mis teil on olnud teadustöötajana Te olete rääkinud meile väga palju kliimaga seotud teadustööst ja see toobki mind äh, minu küsimuse juurde, mille esitan härra Burginjonile. roheliste fraktsioonina tahame kindlasti saavutada selle kolmekümne viie protsendi eesmärki, mis äh, on lubatud äh, kliimaga seotud teadustöödele anda kas ma saan õigesti aru, et Euroopa Teadusnõukogu on sõltumatu ja saaks kasutada seda programmi osa selle eesmärgi saavutamiseks, aga siiski ma arvan, et teadusnõukogul on väga oluline roll selles. ja üks teie saavutus on loomulikult ka soolise võrdõiguslikkuse laiendamine kas ma võiksin küsida, kuidas te tulevikus suudaksite laiendada seda kliimateadustöö rahastamist teadusnõukogu töös. kas teil on mingeid konkreetseid meetmeid, mida teadusnõukogu saaks rakendada selleks, et panustada sellesse kliimaga seotud teadustöö rahastamisse? lisaks valikukriteeriumitele ja eesmärkide seadmisele, aitäh! aitäh, proua Tauding ja nüüd härra Tšenovski ECR-ist. siis jõuame koordinaatoritega lõpule ja meil on veel mõned liikmed, kes sooviksid sõna. ja palun, härra Tšenovski. aitäh, härra esimees. ma sooviksin tänada härra Burgignoni sooviksin teda tänada tema laiaulatusliku tegevuse eest pikkade aastate jooksul. sain teada, et ta on käinud ka erinevates liikmesriikides, sealhulgas ka meie nii-öelda uutes liikmesriikides. ja see on suurepärane, kuidas ta hindas nende tegevust Euroopa plaanis. ITRE komisjon on tihtipeale küsinud ja rääkinud erinevusest selles, kuidas riigid Horizon rahastust kasutavad eelkõige see, kuidas nii-öelda uued riigid äh, nii hästi hakkama ei saa ja mitte seetõttu, et neil ei ole piisavalt äh, pädevaid inimesi, selleks võivad olla ka ajaloolised põhjused. sellega seoses esitan lihtsa küsimuse. milline võiks olla soovitus äh, teie järel mantlipärijale, et saada lahti nendest suurtest erinevustest kuidas saaksime maksimaalselt ära kasutada suutlikkust, kas see on siis tehniline, finantsiline või eh, inimressursi suutlikkus? kuidas me saaksime seda kõige paremini ära kasutada teadustöö ja tehnoloogia arenguks, kus kõik riigid peaksid kasutama, eh, panustama nii palju kui võimalik? kuidas saaksime vähendada erinevusi vanade ja uute liikmesriikide vahel ning kuidas paremini ära kasutada neid suutlikkusi üle kogu Euroopa, aitäh! aitäh, härra Totšinovski! viimane koordinaator on proua Pereira ja kuue fraktsioonist, palun! investeeringud on ülioluline äh, tehnoloogia arengusse, kui me tahame olla oskustepõhised me peame tagama, et kasutame potentsiaali suurimal võimalikul viisil. teadusnõukogu ja muud Euroopa Liidu teadusrahastamise vahendid mängivad olulist rolli ka territoriaalse sidususe tagamisel Euroopa Liidus. see tagab suurema hulga kaasatud inimes-, inimesed kui me vaatame neid grante, mis on aastate jooksul antud, siis tuleb äh, pähe hulk küsimusi. kas teadusnõukogul on mingisugune mõõdupuu äh, grantide detsentraliseerimiseks? kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal rahastati nelisada kaheksa projekti kus, kus viiskümmend protsenti läks Saksamaale, Prantsusmaale, Ühendkuningriiki ja Hollandisse Portugal, minu kodumaa, sai rahastuse ainult kahele projektile. selle tulemusena tekib äh, lünk teadustöös. mõned riigid äh, ei saa nii palju teadustööd teha kas meil ei ole piisavalt kriteeriume äh, territoriaalse sidususe tugevdamiseks? ja nüüd teine küsimus. kas teadusnõukogu töötingimused on statuudis kirjas teadlaste jaoks? kas te tagate, et me ei luba inimestel töötada äh, halbades tingimustes, kas te edendate parimaid tavasid? tuleviku teadustöö jaoks on meil vaja stabiilseid töötingimusi. arvestades üha suurenevat äh, Euroopa poliitika äh, militariseerumist, siis kas teadusnõukogu viib läbi ka eelneva hindamise äh, võimalike militaarsete avalduste jaoks, mida rahastatakse? meil on juba olnud sõjaväelise avalduse projekte, kui suur protsent rahastusest on läinud nende sõjaväeliste projektide jaoks? suur aitäh! meil on viis liiget, kes soovivad sõna ja palun pidage meeles, et me peame lõpetama poole üheks. sõna saab härra Ehler. EPP toetab äh, teadusnõukogu rahastust igal juhul, see on olnud eel-, mm, oluline eesmärk me võitlesime selle nimel komisjonis, me veensime liikmesriigid, kuid meil ei ole nii-öelda kohe kättesaadavat teadustöö tasakaalu. aga ei saa olla nii, et teadusnõukogu on küll sõltumatu, aga samas me suuname, kui suur osa raha näiteks, näiteks kolmkümmend viis protsenti läheb teadus, kliimateadustööle, sellisel juhul ei ole teadusnõukogu enam sõltumatu. teadusnõukogu töö peab seisnema tipptasemel äh, teaduses, muidu ei ole see enam äh, mõistlik projekt. sisemiselt võivad nad jah, seda äh, rahastust jaotada, aga EPP ei soovi kuidagi seda sõltumatust ohverdada komisjon kasutab neid kriteeriumeid selleks, et äh, ise kirjutada teadusnõukogu kriteeriumid, aga EPP seda ei luba. kõik need eesmärgid on olulised, aga neid ei rakenda keegi teine, komisjon või parlament, sest teadusnõukogu peab olema sõltumatu. vastasel juhul teadusnõukogu globaalne ulatus, see, et nad on sõltumatu kogu, mis äh, tugineb äh, tipptasemel teadusele, saab rikutud ja see saab lihtsalt olema järjekordne teadusprogrammi osa. isegi kui me räägime ambitsioonidest, küsimustest, äh, mis puudutavad geograafilist tasakaalu, siis me küsime neid õigustatult, põhjendatult, aga me ei tohiks kuidagi äh, piirata teadusnõukogu sõltumatust, muidu me rikume selle vahendi ära ja on oluline seda mõista. mu küsimus puudutab rohkem seda, mis hakkab saama. me rääkisime eelarvest, aga hommikul kohtusime juba komisjoniga ning nõukogu kavatseb äh, vastu võtta äh, seisukoha, me räägime siin kaheteist miljardilisest kärpest. loomulikult te eh, teete lobitööd eh, Euroopa Liidu institutsioonidega, aga kas te ei peaks enamat tegema, sest kui teilt võetakse ära kaksteist miljardit eurot, me räägime siin eelarve piiramisest teadusnõukogu jaoks, siis mida te saaksite teha, et eh, suuremale avalikkusele seda kommunikeerida ja et veenda nõukogu et kui vähendatakse äh, teadusrahastus kaheteist miljardi võrra, siis väheneb ka äh, teadusnõukogu rahastus kahe-kolme miljardi võrra. ja see on vastuolus eesmärkidega. Pradoria. jah, aitäh! nagu juba kolleegid äh, seda tegid, tahtsin ka mina härra Burgignoni selle suurepärase töö eest Euroopa Teadusnõukogus siis teha ja te olete tõesti teinud ära väga palju kõigis Euroopa Liidu riikides, sest et näiteks mina olen Itaalias näinud seda, kuidas on äh, tõepoolest äh, tõusnud teadlikkus äh, teie tegevusest Teadusnõukogus ja üleüldse teaduse kui sellise mõjust. ja ma leian, et kõik ilmselt arvavad, et me ju toetame teadusrahastust Horisondi paketti ja kõigil on selleks omad põhjused aga kõik ju tahavad tulemusi. nõutakse tulemusi ja öeldakse, et me peame jätkama äh, samal viisil. aga meie oleme ju poliitikud ja me peame lihtsalt aru saama, äh, mis on siin mängus ja siin eks liikmesriigid mängivad oma rolli. aga mida siin veel välja tuua, on see, et äh, mul on tunne, et äh, Horisont Euroopa äh, programmi äh, rakendamisel on tekkinud mingi hirm, aga seda hirmu ei tasu tunda, sest et mõlemad sambad on olulised. see uus sammas ei tohiks nõrgestada seda olemasolevat. ja kusjuures mina isegi leian, et me peaksime leidma see on muidugi selline soovitus, et me peaksime leidma viisi, kuidas need kaks äärmiselt keer-, omavahel erinevat eh, teemat saaksid omavahel eh, rohkem põimuda, see ongi ju Euroopa mõte. jah, mõlemad on küll sõltumatud, aga me peaksime mingeid sünergiaviise leidma, sest et eh, see Äh, see ütleks nii mõndagi nii Teadusnõukogu kohta, kui Teadusnõukogul oleks selle kohta palju öelda, nii et selline vastastikune kasu tuleks sellest. ja kusjuures ka mina leian, et äh, meil on vaja mingeid äh, instrumente, jah, eks igal ajal on omad instrumendid, omad prioriteedid. ja oluline on ka pikaajaline teadus ja teadusprojektid ja nagu ka proua Carvalho siin äh, mainis, ma olen täiesti nõus, et me peame rohkem kasu lõikama juba tulemustest. ehk et äh, meil on vaja lisaväärtust äh, juba olemasolevatest projektidest. jah, Euroopa teadlased on pühendanud kogu oma elu teadusele ju. meil on vaja ka, et nende omavahelised teadustööd oleksid omavahel lõimitumad, sest et nagu juba mainitud, siis saaksime neid tulemusi veelgi rohkem ära kasutada, aitäh! aitäh, proua Toia! ja järgmiseks Renew fraktsioonist härra Pekkarinen. härra esimees. alustuseks ütlen, et ma nõustun nende kommentaaridega, mis tegi härra Eres. tipptase. tipptasemel teadus peab olema see tõeline ja kõige olulisem kriteerium. see on tegelikult ainus tõeliselt oluline kriteerium, kui me räägime innovatsioonist ja Euroopa Teadusnõukogust. tahaksin õnnitleda teadusnõukogu esindajaid. ma vaid loodan, et võiksite ka liikmesriikidele äh, luua mingisuguseid stiimuleid või motivatsiooni ja miks just liikmesriikidele? sest mina usun, et ka nemad ise peavad üha enam äh, investeerima teadus- ja arendustöösse me teame, et ainult kaks liikmesriiki on saavutanud kolme protsendi eesmärgi. seda pole piisavalt. meil on vaja palju rohkem investeeringuid äh, liikmesriikide poolt teadus- ja arendustöösse. aga nüüd äh, lõpuks jõuan ka küsimuse juurde. mis on teie arvamus, teie vastutate äh, Euroopa Teadusnõukogus, aga kuidas teie meelest kui hästi toimiv innovatsiooniahel on meil Euroopa Liidus? kui hästi meie teaduspotentsiaal loob uusi innovatsiooni, kui hästi me neid ärilistel otstarvetel ära kasutame? kuidas me saame tootmisesse suunata need innovatsioonid? võrreldes näiteks USA, Lõuna-Korea või mõnede muude riikidega. minu arvates me, me ei ole nii hästi toime tulnud, kui Euroopa Liidus on seda vaja aitäh, härra Pekarinen. järgmiseks sotsiaaldemokraatidest proua Kalves Munjos yeah,. Thank you. Well uh, congratulations to. suur aitäh, palju õnne teile mõlemale. Euroopa Teadusnõukogu on tõeline edulugu mitte ainult äh, eesliini uuringute ja tulemuste tõttu, vaid seetõttu on see aidanud parandada riikliku teadusstruktuuri paljudes riikides mm Hispaanias näiteks on olnud äh, see mõju, positiivne mõju väga selge. ja see on olnud nii seetõttu, et see vabadus ja sõltumatus, mis teil on ja on olnud, ja ma tõepoolest usun, et äh, head teadust tehakse siis, kui järgitakse teaduslikke kriteeriume, ma olen täiesti nõus sellega, on aga tõsi, et me peame paremaid võimalusi looma vähem esindatud territooriumide jaoks. kas teie meelest oleks see võimalik kuidagi saavutada ilma kompromissideta? ja teiseks, kui me räägime et me avame selle rahastusvõimaluse teistele. kas äh, see võiks kaasa tuua sõltumatuse vähenemise, kas te juba tegelete sellega? ja ST nimel palun proua Kaili. aitäh, professor, ma tean, et te olete aktiivselt tegelenud mitme teemaga ja kui oluline on, et meil oleks keegi, kes mõistab, kui oluline on tipptasemel teadus ja et ta tegeleks nii olulise Euroopa projektiga. selleks, et olla konkurentsivõimeline USA ja Hiinaga, kulutamata sama palju raha ja samal ajal tegeleda liikmesriikidega, see ei ole olnud lihtne. mitu korda on juba mainitud, et kuna me üritame rohkem äh, kommunikeerida teadusnõukogu saavutusi, siis minu meelest on siin ka arenemisruumi. ma tahtsin küsida, kas on midagi, mida me saaksime teha selleks, et edendada piiriülest koostööd, et me saaksime kaasata ka liikmesriike, selle asemel, et nad keskenduksid oma rahastusele või nad isegi ei tea äh, teadusnõukogu olemasolust, kuidas neid paremini kaasata. ma tean, et tipptase meelitab ligi äh, rohkem tipptaset, aga samal ajal me peame äh, motiveerima ülikoole ja teadustöötajaid, et nad oleksid rohkem kaasatud, et nad panustaksid rohkem. üks on siis piiriülene koostöö ja teiseks, kas teil on mingisugune ettekujutus selle kohta, kuidas me saaksime tekitada kohustuse anda tagasi äh, kohustuse nendele inimestele, kes saavad äh, projektist rahastust. ma ei mõtle siin üleüldiselt, vaid konkreetselt arengu poole, näiteks patendid, intellektuaalomandi õigused. kuidas nende teadustööde tulemused võiksid Euroopa Liidu kodanikele kasu tuua? minu meelest on väga oluline tagada, et Teadusnõukogu oleks aasta-aastalt üha tugevam. aitäh, aitäh, proua Kalju. ja nüüd äh, proua Solsperes. aitäh äh, härra professor Buginen. ma tahaksin teada, mida te arvate järgnevast. kuidas te kavatsete arendada innovatsiooni Euroopa Teadusnõukogus selleks, et luua projekte, mida Teadusnõukogu rahastab, et need siis mõjutaksid ühiskonda ja majandust. meil on Proof of Concept programm ja see toimib väga hästi. ma tahaksin teada, mida teie arvate kas teie meelest peaks ideede tõendamise programmide jaoks olema rohkem rahastud või me peaksime keskenduma rohkem alusuuringutele, mis äh, paistab samuti liiga vähe rahastust saavat? nüüd teadustöös meil on erinevusi äh, riikide vahel. kuidas me saaksime sellest äh, siin parema tasakaalu luua, aitäh! suur aitäh! Teile esitati väga palju kommentaare ja küsimusi. annan teile hea meelega sõna, et saaksite neile kõigile vastata, härra Burginjon ja professor Botšis. ma tahaksin kindlasti anda võimaluse ka professor Botšisele vastata. aga alustuseks proua Kavalja küsimusega see on midagi, millest teadusnõukogu on juba teadlik. see on isegi osa järgmise raamprogrammi taotlusest, mille me oleme esitanud, ehk siis agiilsus. meie meelest teadusnõukogu amet, nende töötajad, neil on parim seisukoht selleks, et koguda ja organiseerida teadustööde tulemusi. praegu on tegu äh, täidesaatva ametiga ja nende roll anda tulemustele ülemaailmne vaade, see peaks olema kindlasti ameti ülesanne. see on selle agiilsuse osa, mida me taotlesime. teadusnõukogu roll ei ole teha poliitikat, see peaks olema komisjoni ülesanne. me lihtsalt teeme ettepaneku meid toetada, see on midagi palju laiemat. inimesed on jälginud, inimesed, kes on jälginud programmi arengut, neil on parim seisukoht selle jaoks. see oli konkreetne taotlus, kui te vaatate Horizon Europe'i sõnastust, siis see on võimalik. see pole mitte ainult võimalik, vaid see hakkab ka juhtuma ja võib-olla parlament saab siin meid aidata nüüd, kuidas kombineerida teadusnõukogu tegevusi muude Euroopa Liidu tegevustega Horizon Europe'ist. üks on näiteks innovatsiooninõukogu töö, mida parlamendisaadikud mainisid. loomulikult meie seda ei leiutanud, see oli juba olemas. me tegelikult kutsusime kõrgetasemelise rühma esindajad kõneleda koos meie funktsioonidest ja vaadata, milliseid äh, ühiseid sildasid me saame rajada. meil oli loomulikult juba arutelusid, me rääkisime näiteks äh, inimestega, kes äh, koostavad Innovatsiooninõukogu ülesandeid. ja tegelikult, kuigi minu mandaat lõpeb detsembri lõpus, siis meil toimub teadusnõukogu äh, ja Innovatsiooninõukogu töörühmade vahel kohtumine. me oleme juba tuvastanud võimaluse, meil on idee tõendamine, idee tõendamise toetus ja meil oli idee luua mm, idee tõendamine kaks, mis kuuluks siis innovatsiooninõukogu alla aga võib-olla siis saaks sinna tuua uue rahastamistaseme. meil ei ole neid äh, vajalikke vahendeid selliste projektide rahastamiseks. konkreetne näide. meil on IBAN-iga loodud partnerlus ja mõningad projektid, mis me nende jaoks tegime, olid ühed parimatest projektidest, mis me tegime. aga see ei ole tõsi, et need projektid ei vasta reaalsusele, mida me rahastame. loomulikult Horizon Europe peaks vähem tegutsema nii-öelda kõrvalaladel ja kindlasti me peame vaatama, kuidas äh, teadusnõukogu saaks rohkem sinna panustada. see peaks olema alt üles lähenemine, meil peaks tulema teadustöötajatelt äh, algatus, see peaks olema meie tõuketegur, vastasel juhul äh, ei edene me nii hästi. nüüd kommunikatsioon ja kommunikatsiooniprobleemid, see tuli meile üllatusena, sest me oleme pingutanud, et teadusnõukogu oleks nähtavam meil on olnud kaks tegevust eh, koos parlamendiga, me oleme korraldanud üritusi. komisjonis meil nii palju teadustööprogramme ei ole või ühiseid tegevusi, kui parlamendiga on. ja meil oli väga hea meel neid korraldada, minu meelest eh, meil läks väga hästi, Euroopa Parlamendi president osales, eh, suhtles Nobeli auhinna võitjatega me oleme teinud väga palju tööd sotsiaalmeediaga selleks, et kajastada Euroopa Teadusnõukogu tööd. üks parimaid oli musta augu äh, pildi loomise kommunikeerimine suurepärane edulugu on olnud ka Teadusnõukogu koomiks. me tegime koostööd äh, koomikseid joonistavate inimeste ja teadustöötajatega, see oli väga edukas projekt. minu jaoks seisneb edu selles, et kunstnik ja teadustöötaja jätkasid koostööd pärast projekti lõppu. Need on äh, praegu internetis, aga me mõtleme, et võib-olla oleks võimalik neid äh, ka poest osta, vaatame, kuidas sellega läheb. seega selles valdkonnas oleme meelekindlad ja ma arvan, et me kindlasti teeme täiendavaid jõupingutusi edu jätkamiseks. nüüd ühine töö koos liikmesriikidega. ma olin sellega äh, väga suuresti kaasatud. me räägime erinevatest struktuuridest, sest liikmesriigid toimivad erinevalt. aga üks, mida ma olen, mille poole ma olen püüelnud on see, et vahel on meil riiklikud ametid või erasektori organisatsioonid, aga me tahame, et kui me oleme inimesed tuvastanud kui tipptasemel teadlased, siis me anname neile võimaluse, et nad saaksid toetust kas riiklikest programmidest või äh, muude vahendite kaudu, kui meie ise ei saa neile rahastust anda. võib-olla oleks võimalik struktuurifondidega, struktuuritoetusega parema koostöö luua me oleme seda üritanud, aga ei ole väga edukad olnud. osaliselt seetõttu, et äh, nende kasutamine on väga kindlalt äh, paigas. seal on otsene töökohtade loomine sätestatud, aga vahel oleks võimalik äh, võtta pikemaajaline perspektiiv ma olen väga teadlik sellest, et äh, toetus teadustööle riigiti erineb suurel määral ja et ainult kaks riiki on kolme protsendi eesmärgi saavutanud. aga meil on Euroopas riike, kus toetus teadustööle on väga väike, mis jääb alla null koma viie protsendi me ei tohiks neid karistada seetõttu, et neil ei ole äh, lihtsalt äh, nii palju rahastust anda, aga tõepoolest, see tekitab ebavõrdse konkurentsiolukorra. kahjuks aga see, mis äh, kõnelejad ütlesid, kui me muudame seda põhimõtet, et ainus reegel on kvaliteet, siis me lihtsalt tapame selle projekti ja sellisel juhul me ei saa lihtsalt parimal tasemel teadlasi, kui nad teavad, et nad peavad nende erinevate argumentidega töötama. see ei tähenda, et see meile korda ei lähe, mulle isiklikult läheb see väga korda. aga ma olen koostööd teinud äh, Rumeeniaga. Rumeenias on suurepärased teadlased ja me peame tagama, et kohalikud struktuurid toetavad teadlasi, et neil oleks võimalus äh, oma projekte äh, rakendada. siinkohal lõpetaksin ja annan sõna Antjale. ma olen töötanud ka erinevates kogudes pikka aega ja me oleme loonud teaduslikku kommunikatsiooni teadusnõukogu nimel me toetame seda, et äh, kõikidele andmetele oleks avalik juurdepääs. me oleme arendanud seda avatud juurdepääsusega kõik äh, teadmised, mis teadlased on loonud, teadusnõukogu, nad lähevad andmebaasi ja neil on otsene juurdepääs igaühel ja see on väga oluline seda võetakse kui äh, elutöö auhinnana, siis äh, te võite kindlad olla, et äh, ülikoolid, projektid ja riigid, äh, kellega need teadlased koostööd teevad, siis neil palutakse rääkida oma ideedest, mille eest nad neid grante saavad. ning nad räägivad erinevatele ülikooli õpilastele. ja seega teadusnõukogu tundub atraktiivsena nendele noortele inimestele, kellega nad koostööd teevad ja see on suurepärane võimalus äh, ka karjääri teha. ühes paneelis küsiti minult, ega äh, täna küsiti, mida ma ühe asjana saaksin muuta. me saame valida erinevate äh, CV-de ja projektide vahelt. meil on tipptasemel avaluse, avaldused alustamistoetuste saamiseks ja meil jäi lihtsalt napilt raha puudu selleks, et anda äh, toetusi vastavatele headele projektidele. ja ma tahaksin lihtsalt, et me ei peaks nii palju häid ideid tagasi lükkama. ma mõistan seda, et meil ei ole piisavalt palju võimalusi kõigi riikide jaoks ja see, kui me investeerime teadusesse, siis see toob ka meile tagasi kasu. kuid kui me vähendame eelarvet, siis on meil äh, veelgi vähem võimalusi. kui meil on väiksem eelarve, siis me valime juba need, kellel on parim keskkond, kus töötada. seetõttu olen ma veendunud, et äh, Teadusnõukogu on ainult üks osa teaduse arendamisest Euroopa Liidus see on oluline sammas, mis aitab meil konkureerida nende suurte investeeringutega, mida teised riigid teevad. ma pean ise Saksamaal palju tegelema poliitika ja Hiinaga suhtlemise teemal. Nad otsivad talente, nad toovad nad Euroopast ja mujalt tagasi ning nad annavad neile vabalt fonde, rahastust, et oma ideid arendada. seda me näeme teiste riikide pealt. teadusnõukogu on minu meelest meie teadustöö ja selle rahastamise alustala ning see toob ka meile palju innovatsiooni. me teame teaduse ajaloost, et innovatsioon ei ole midagi, mida saab ajakava järgi täide viia. aga loomulikult on meil vaja väga palju suhelda. teadusnõukogu grandisaajad peavad rääkima poliitikutele, ettevõtetele, üldsusele oma ideedest. see suhtlus, see tasuta suhtlus, äh, seda ei tohiks alahinnata. suur aitäh ja härra Burginjon, üks täiendav märkus veel. kaks märkust kahe küsimuse kohta, mis olid väga olulised. esiteks, riikide arv, kes on tõepoolest reforminud oma teadustöösüsteemi. kõige suurepärasem näide on Poola, mis lõi riikliku rahastusasutuse, mis on samal ajal ka ülikool ja mis annab neile äh, võimaluse tipptasemel teadust arendada ja teiseks nüüd kohustused või ambitsioon pühendada piisavalt palju rahastust kliimamuutustele. minus ei tekita ebamugavust mitte see prioriteet, mul on siin märk rinnas ja minu jaoks on see väga oluline eesmärk. aga keeruline on otsustada, kui palju raha me sellesse suuname, me peame hindama kvaliteeti ja jõupingutusi ühiselt. me tegime energia teemal seda väga süstemaatiliselt. mõned projektid muutsid keskkonda mm, väga olulisel määral, hoolimata sellest, et nad võib-olla nii palju raha ei saanud. meil on pikaajaline jõupingutus, see on oluline, aga see ei muuda olukorda nii kiiresti, seega pühendumus kliimamuutustele on kahedimensiooniline esiteks me peame tagama suured jõupingustused äh, nii rahaliselt kui ka jõupingutuste arvel, aga me peame rahastama uusi projekte, mis muudavad seda, kuidas me asja suhtume. meil on teemasid, mida me oleme eiranud või valesti tõlgendanud, enne kui me mingisugust teadustööd oleme alustanud näiteks äh, see, kuidas vesi tungib jäässe, seda oli varem äh, valesti mõistetud, kuid nüüd, kus teadustööd tehti, siis on areng olnud väga kiire. sellest arusaamine oli ülioluline selleks, et äh, anda õigeid hinnanguid selles valdkonnas. ma arvan, et me peame samaväär-, samavõrd jälgima ka seda, kui mõjusad need projektid on. suur aitäh, härra Burginjon ja proua Purtšes, et te jagasite meiega oma vaateid. see on olnud väga huvitav, sellega oleme jõudnud ka hommikuse koosoleku lõpule ja jätkame neliteist kolmkümmend, suur aitäh!